kallid kolleegid, kui võtaksite palun äh, istet, härra Kraamer võtab härra Jasembovski rolli ja minu ettepanek on, et alustame siis selle koosolekuga. sihilikult jätsin hili-, jätsin sihilikult alguse hiljemaks, sellepärast et ma tean, et mõnedel parlamendiliikmetel on raskusi parlamenti jõudmisega. mingi liikluse teema. However, can I, can I start, colleague? kolleegid, tahaksin alustada sellega, mis ja alustaksin sellega, et äh, teatan eesist-, eesistujat teatisega koordinaatorite koosolek. kõigepealt, mis puudutab raportööride nimetamist, kuulasime ära kolm raportit, mis meieni jõudsid, kõik olid mitte eh, legislatiivsed koordinaatorite soovitused on, et ühtegi nende ko-, äh, raportit nende kohta ei tee, nii et mingeid samme me ei astu. üks puudutab elektroonilist andmete vahetust äh,, auto äh,, juhilubade unikaalsus ja teine on äh, ja komisjoni töödokument Äh, turvalise või või kindla kaubanduse ja mm, konteinerite skännerite kohta, siin oli, piisas otsusest. ja kui olete rahul sellega, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. koordinaatorite koosolekute, koosolekul rääkisime suulistest küsimustest, eriti suulised küsimused, mis puudutab ähm, kandjate musta nimekirja koordinaatorite arvates. peaksime hiljutiste sündmuste valgus, valguses vaatama ka suulist küsimust, mis puudutab äh, raudteepakette ja see peaks olema prioriteetne. mitte, et me unustaksime ära musta nimekirja, aga peaksime töötama märtsi plenaari nimel et esitada suuline küsimus raudtee kohta ning esitama musta nimekirja äh, suulise küsimuse hiljem, loodetavasti miniplenaaril, aprilli plenaaril, mis puudutab lennunduse musta nimekirja. selline on ettepanek, mida koordinaatorid teile välja pakuvad selles lepiti koordinaatorite vahel ka ühehäälselt kokku. kui olete sellega nõus, siis sellelt, sellest ka lähtume. kas on siin muid seisukohti, härra Kuhn? härra esimene, lihtsalt äh, protokollilistel kaalutlustel tahan lisada, et olen juba varem aruteludes öelnud, et Rahvapartei ettepanekud me ei ole siin kajastamist leidnud. meie koordinaator tegi need ettepanekud, härra Teverak, aga seda ei ole siin kirjas, nii et tahtsin seda lihtsalt öelda, et see protokolli kirja pandaks. no thank you for that yeah.. aitäh! Äh, see lisab tõesti olulise info tekstile, mida me kavatsesime esitada. hea küll, nüüd siis koordinaatoritel paluti esitada nendepoolsed ettepanekud raudteepaketi suuliste küsim-, suulise küsimuse kohta kolmapäevaks. nii et saame siis tegeleda selle ettevalmistamisega. sellega saate oma fraktsioonides siis töötada. järgmine teema oli TEN-T äh, juhiste ettevalmistamine, mina tegin koordinaatoritele ettepaneku et meil on regula-, toimuks regulaarne infovahetus TNT äh, käigu kohta, selleks, et valmistada ette selleks hetkeks, selleks päevaks, kui komisjon tuleb välja ettepanekutega, millega vaadatakse üle TNT juhised. Äh, mõte on siin hoida tempot, hoida inertsi ja koordineeri-, koordinaatorid olid sellega nõus ja vabandage mind, kolleegid, kuni mulle kohvi valatakse siin ette. Next was Stoa. Sorry, Michael. jah, Michael. ma tahtsin ainult mainida veel, et suuri muudatusettepanekuid ei ei ole, ma mainisin siin juba Transrapiidi, aga samamoodi tahame me veel ka Berliini-Palermo koridori pikendada suisa Stockholmini seda ma eile ei maininud, aga põhimõtteliselt ähm, on äh, küsimus selles, et seda me soovime. suur tänu. minu arvamus on, et kui hakatakse neid äh, juhiseid üle vaatama, siis äh, on mõistlik kõik ettepanekud ka esitada. jah, me oleme rääkinud nendest projektidest juba ka minevikus, aga me peame korralikult ette valmistama, et et kui komisjon oma ettepanekutega välja tuleb, saame me kohe tegutsema hakata, ehk siis oleksime proaktiivsed, mitte reaktiivsed. nüüd story projektid, otsus oli, et proua Tikau ja härra Koch, kaks esindajat, palusin koordinaatoritelt ja neilt, et nad järgmiseks kolmapäevaks kolmandaks märtsiks kell, äh, kella neljaks esitaksid äh, oma ettepanekud. niisiis on fraktsioonidel võimalus äh, oma mõtteid esitada. härra Koh ja proua Tikau on meie esindajad ja nemad siis esitavad story paneelile meie mõtted. siis meieni jõudis äh, ka palvekiri maanteeohutuse kohta äh, Iirimaal petitsioonide komisjonilt. meil on siin probleeme sellega, sest me peame loomulikult meieni jõudnud petitsioone tõsiselt võtma, aga tegemist on väga kohaliku küsimusega Iirimaal maanteeohutuse küsimuses. koordinaatorite ettepanek on tegeleda Iirimaa maanteeohutuse petitsiooniga öö, äh, oma, omaalgatusliku raporti raames maanteeohutuse kohta. Äh, komisjon tuleb oma dokumendiga, algatusega selles osas välja juunis ja siis saame meie tegutseda, äh, koostada omaalgatusliku raporti ja sinna sisse kirjutada ka selle petitsiooni küsimuse Iirimaalt siin on natukene probleem äh, selles, et kui me hakkame tegelema petitsioonidega äh, väga kohalikul tasandil, nagu näiteks see Iirimaa maanteeohutuse küsimus, siis me tegeleme sellega järgmised viis aastat, äh, kui probleem on jälle kuskil väikeses külas mingisuguse teega. aga me peaksime selle siis sisse kirjutama see, äh, sinna jah, omaalgatuslikku raportisse maanteeohutuse kohta, koordinaatorite ettepanek oli selline. komitee menetlus, kaks rap-, raportööri vaatavad üle meie ra-, meieni jõudnud ettepanekud rahvusvaheliselt maanteeühenduselt ja raportöör palutakse osaleda ka härra Saažiga äh, toimuval kohtumisel. esimeste konverents öö, äh, öö, äh, andis härra Saažile ülesande koostada siis raport selle kohta, koordineeritud tegevuse kohta. Mihhail. mul on ainult üks küsimus, mida tähendab see nüüd vedelike jaoks? kas seal on äh, mingit erinevust, sest see on küsimus, mis huvitab paljusid? vedelikud langesid eh, vana komitee menetluse alla enne Lissaboni lepingut. Äh, seega vedelikud langesid komitee menetluse alla, nüüd on meil uus äh, delegeeritud aktide menetlus vastavalt Lissaboni lepingule ja meile öeldakse, et me peaksime lõpetama komitee menetluse sõna kasutamise, me peaksime rääkima delegeeritud aktidest. aga vedelike küsimus äh, jääb samaks, sest sellega tegeleti vana süsteemi äh, kohaselt. nüüd räägime me sellest, kuidas tegutseda vast-, edasi vastavalt Lissaboni lepingule uh,. On the running of the business muud küsimused, koordinaatorid rääkisid härra Krahmeri mõttest korraldada turismialane arutelu, leppisime selles osas kokku. kolmas raudteepakett ja reisijate õigused. koordinaatorid toetasid ettepanekut paluda Euroopa Komisjonilt dokumenti kolmanda raudteepaketi rakendamise kohta, eriti mis puudutab äh, raudteereisijate õigusi, see puudutab seda, et raudteeettevõtted ei täida reisijate õiguste alaseid reegleid seega me palume, et komisjon tuleks välja oma dokumendiga selles osas. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve prioriteedid. võttes arvesse, et eelarvekomisjon äh, pani paika väga lühikese tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks, kahekümne viies veebruar on see siis, siis aseesimees Riike esitas eelarvekomisjoni raportöörile äh, kirja, kus rõhutati transpordi tähtsust. härra Riike soovid- ja koos variraportööridega soovib siis esitada ka transpordialased muudatusettepanekud. ma tean, et tegemist on erakorralise küsimusega, sest eelarvekomisjoni täht-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on nii öö, lühike ja kuna öö, olukord on pärast Lissaboni lepingut muutunud, peame me sellega praegu nõustuma järgmisena äh, volinik Kallasega koostöö. kannatust, kolleegid äh,, meil oli väga tihe koosolek koordinaatoritega eile. koordinaatorid nõustusid minu ettepanekuga, et esimene kohtumine volinik Kallasega toimuks üheksandal märtsil Strasbourgis, see on koordinaatorite koosolek, seal arutatakse mitteametliku äh, nõukogu äh, kohtumise tulemusi äh, La Coruñas ja me nõustusime ka, et härra Kallasega peaks kohtuma regulaarselt. pärast äh, nõukogu koosolekuid äh, tuleb meile, äh, teavitab härra Kallas koordinaatorid selle nõukogu koosoleku tulemustest ja meie koordinaatorid teavitavad ülejäänud inimesi siin komisjonis. nii palju siis koordinaatorite koosolekust, kas ma jätsin võib-olla midagi välja, täiesti võimalik, sest me rääkisime väga paljudest asjadest. aga tundub, et ma vist teavitasin kõigest. olgu, kui te olete sellega nõus, siis äh, läheme edasi hääletusega. suur tänu teie kannatluse, kannatlikkuse eest. So votes, first vote. hääletus, esimene hääletus minu enda raporti üle hääletus. ja see puudutab ühenduse suuniseid äh, Trans-Euroopa transpordivõrgustike kohta. siin on terve rida muudatusettepanekuid, kõigepealt muudatusettepanek kuus proua Tikault, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? põhjendus punkt üheksateist, muudatusettepanek üks raportööril, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? põhjendus punkt üheksateist A, muudatus kolm härra Kraamerilt, proua Lichtenbergerilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kaks on tagasi võetud põhjenduspunkt kakskümmend, muudatus neli kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek viis langeb seega ära. nüüd õigusloomelise ettepaneku hääletus peab toimuma elektrooniliselt, niisiis hääletus on alanud. Everybody voted, vote is now. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, oot hääletage ainult siis käega, kui masin ei tööta. kolmkümmend üheksa häält äh, anti, kolmkümmend üheksa poolt, keegi vastu ei ole ja erapooletu samuti mitte. seega vastu võetud. Hang on, I never count my chickens. Now the legisl- Oot-, ootame lõpphääletuse ka ära, õigusloomeline resolutsioon. hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ahah, keegi mängib siin rolli. kolmkümmend kaheksa häält antud, kolmkümmend seitse poolt, üks vastu. keegi erapooletu pole, vastu võetud. suur tänu, kolleegid. kunagi ei ole minu raportit nii üksmeelselt toetatud las ma natukene õilmitsen siin aupaistes. järgmine päevakorrapunkt, see läheb ka kindlasti nii veenvalt läbi, härra, härra Elga Traui raport, mis puudutab parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis muudab äh, viieteistkümnendat Euroopa Kom-, äh, nõukogu direktiivi äh, tööaja kohta mobiilse maanteetranspordi valdkonnas töötavad inimesed inimeste puhul. kõigepealt muudatusettepanek kuus raportöörilt, kes on poolt? vastu? kontrollime. palun. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa häält antud, kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu seetõttu tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend härralt Krossilt ja proua Jensenilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? seda tuleb ka kontrollida, vist äh, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu ja kaks erapooletut tagasi lükatud. järgmisena artikkel üks punkt üks AA uus kolmkümmend üks muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. seitsmes on tagasi võetud, kolmkümmend kaks härra Elka Trauilt kes on poolt? vastu? erapooletud? seda tuleb jälle kontrollida, vist tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. As everybody voted, the vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kuusteist poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kolm härra Krossilt, proua Jensenilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kaheksa raportöörilt, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud. muudatus kaheksa. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. Artik-, äh, muudatusettepanek üheksa raportöörilt, kes on poolt? vastu. kontrollime jälle, kolleegid. muudatusettepanek üheksa raportöörilt, hääletus on alanud. Has everybody voted? The vote is Closed. hääletus on lõppenud, kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. muudatus kümme raportööril, kes on poolt? vastu erapooletud. jälle sama häälte vahekord, aga kontrollime ikkagi, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend vastu jälle. vahest te hindate seda, et on tõesti tarvis kontrollida, kui nii tihe rebimine on. muudatusettepanek üksteist raportöörilt, kes on poolt? vastu erapooletud kontrollime ka seda, kuigi tundub, et on vastu võetud. hääletus on alanud. muudatus üksteist. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, üheksateist vastu, üks erapooletu, seega tagasi lükatud. proua Lichtenberger on vi-, järgmisena muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis härra Krossilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaksteist raportöörilt poolt, vastu erapooletud seda kontrollime. muudatusettepanek kaksteist raportöörilt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu tagasi lükatud. järgmisena kolmkümmend kuus härra Elkadrault, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse Elka Rault, kes on poolt. vastu. erapooletud. seda kontrollime. kolmkümmend seitse. hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, jah, oleks tekkinud probleemi, kui öö, äh, ma oleks teistpidi ennustanud, igatahes tagasi lükatud. järgmisena kolmkümmend kaheksa Helga Traugilt, äh, kes on poolt. kes on vastu? kontrollime ka seda, palun. kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. Vote is closed Twenty in favor, twenty one again. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. järgmisena proua Wortmann kooli muudatus kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, vist tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. muudatus neliteist raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend proua Lichtenbergerilt, kes on poolt? vastu, kontrollime, palun hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, erapooletuid ei ole. tagasi lükatud. nüüd kolmteist, viisteist, kuusteist, seitseteist äh, hääletat-, soovitakse hääletada plokis, kes on poolt. kes on vastu seda kontrollime, vist vastu võetud, aga kontrollime. seega kolm, kolmeteistkümnendast kuu, seitsmeteistkümnendani hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. järgmisena artikkel üks punkt kaksteist, äh, äh, kaheksateist muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist härra Krossilt proua Jensenilt. siin on ka suulise muudatusettepaneku soov. kas kellelgi on midagi vastu sellele suulisele muudatusele? kui ei, siis hääletame muudatusettepanekut muudetud kujul, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek üheksateist, suuliselt muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek, mis läks läbi, väga tore muudatusettepanek kakskümmend proua Wortmann koolilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks proua Tikaolt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üks raportöörilt on tagasi võetud, seda asendab kakskümmend kaks härra Elka Trauvilt, kes on poolt. vastu erapooletud, palun kontrollime. muudatus kakskümmend kaks, vist tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm proua Tikault, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kakskümmend neli, muudatus kakskümmend neli, siin on öö, äh, äh, reformistid ja konservatiivid palunud kahes osas hääletust, äh, teil on see ka kirjas seal, esimene osa kuni sõnani regula-, regulatsioon number see ja see, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime palun. esimene osa muudatusettepanekust kakskümmend neli, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, viisteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud teine osa. kes on poolt? vastu. kontrollime palun, vist tagasi lükatud. teine osa. hääletus on lõpp, alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend kolm vastu, üks erapooletu, tagasi lükatud. järgmisena muudatus kakskümmend viis proua Wortmann-Koolilt jällegi. Äh, ECR palus äh, kaasosas hääletust, kõigepealt äh, kuni sõnadeni maanteetransport, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa kes on poolt? vastu? vist tagasi lükatud, aga kontrollime teist osa. teine osa muudatusest kakskümmend viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, üheksateist poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut, tõepoolest tagasi lükatud. muudatused, ettepanek kaks on tagasi võetud, seda asendab muudatus kakskümmend kuus, kes on poolt. vastu. erapooletud. palun kontrollime, vist vastu võetud, aga kontrollime, kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm raportöörilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli on ta-, tagasi võetud, seda asendab muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa härra Elka Trault, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. palun kontrollime muudatusettepanek viis raportöörilt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu, tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus arvamuse üle. enne seda soovib sõna härra Elka Dragui, said um,. suur tänu, härra esimees see oli tõesti põnev, kordi põnevam, kui ma ootasin. ja nägin, et terve rida väga tähtsaid muudatusettepanekuid lükati tagasi, seepärast ei ole minu arvates mõttekas seda arvamust vastutavale komisjonile saata, selleks et äh, tööhõivekomisjonis arutelusid toetada, kuid ma kardan, et et äh, pärast seda hääletustulemust ei ole tõesti mitte mingit mõtet äh, seda arvamust edasi saata ja teen ettepaneku hääletada selle vastu. Uh, raportööri soovitus on, et me lükkame selle arvamuse tagasi. härra esimees, ma saan oma kolleegist väga hästi aru, aga mulle tundub, et äh, praegusel hetkel hääletasid kõik fraktsioonid kõige parema teadmise järgi ja ma arvan, et võib-olla teises etapis, kui me oleme jõudnud kompromissivalmidusele, saame me ka parema tulemuse. on täiesti selge, et praegusel hetkel me ei ole mingit kompromissi sõlminud, sest me arutame praegu alles öö, äh, esimest korda seda küsimust. ma olen täiesti kindel, et tööhõivekomisjonis kindlasti arutatakse seda asja edasi ja meil on hiljem võimalik veel kompromissi kallal töötada. aitäh, ma arvan, et ainus viis edasi liikuda on see, et me lihtsalt hääletame ja vaatame, mis sellest välja tuleb, niisiis olete kuulnud äh, soovitusi ja raportööri vastust, nii et ma jätan otsuse teile ja lõplik hääletamine, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud? siis hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu <laughs> ja üks erapooletu. seetõttu saab raport tagasi lükatud Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, pean ütlema, et mul on väga hea meel olla niivõrd otsuse, otsusejõulise komisjoni esimees. järgmine päevakorrapunkt on ehm, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Meresõiduohutuse Amet palun. You just need to be clear which agency you're talking about. I've just said. So this is the EMSA. ehk siis EMSA oma, hea küll, meil on kaksteist muudatusettepanekut. Äh, proua Jaala Sender, paragrahv viis, muudatus üks, kes on poolt? EMSA teema siis. raportööriks proua Jensen paragrahv üks, muudatus üks, proua Sender, Ajala Sender, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud, muudatus kaks, paragrahvis kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. Need võivad olla ka erijärjekorras ma näen, et mm, siin on tõepoolest ja viimane hääletus proua Jap-, Jenseni raport, Jenseni raporti kohta, kui hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, kaks erapooletut ja see on vastu võetud, proua Jensen palju õnne, väga otsust-, äh, see, väga otsusekindlalt see nüüd ei olnud, aga otsustab ikkagi järgmine härra, proua Jenseni äh, raport Ajasale, äh, lennundusameti, lennundusohutusameti hääletus ja hääletus on paragrahv neli, muudatus üks, proua Ajala, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kaks, paragrahvis viis, proua Jensen, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolm, paragrahvis kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neli, proua Jala Sender, seitsmendas paragrahvis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud paragrahv seitse A muudatus viis härra Baltšatis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja lõpphääletus. Jaasa kohta hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, üks erapooletu vastu, see on vastu võetud. järgmine. Euroopa Raudteeamet, kaks muudatusettepanekut, härra Reikei, muudatus üks, paragrahvis kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud, muudatus kaks, paragrahvis kuus, härra Reke, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõpphääletus. Euroopa Raudteeagentuuri kohta hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud järgmine proua Jenseni hääletuste plokk on siis äh, see saarele heakskiidu andmine. meil on üks muudatusettepanek Baltšaitiselt, see on tagasi võetud, nii et võime minna kohe äh, lõpphääletuse juurde Cesari kohta ja hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kaks vastu, üks erapooletu, vastu võetud. palju õnne, proua Jensen! Teie raportid, teie raportid on kõik vastu võetud. For... järgmiseks siis on Euroopa üldeelarve kolmanda jagu ähm, kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, paragrahv viis, muudatus üks, härra Kraamer, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, need on vastu võetud. paragrahv üheksa, muudatus kaks, kahes osas hääletamine, esimene osa uh, request the field of tourism ja teine osa on uh, and welcomes ja nii edasi kuni lõpuni esimene osa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja kas me palun võiksime kontrollida teise osa? teine osa, hääletus on nüüd avatud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud üheksateist poolt, seitseteist vastu, kaks erapooletut, see on vastu võetud, muudatus kolm Äh, härra Kraamer, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja lõplik hääletus. Äh, kogu äh, täidesaatvate agentuuride heaks, eelarve hääle, heakskiitmine, hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, erapooletuid ei ole palju õnne, proua Ajala Sender, aitäh! aitäh, kolleegid! jätkame nüüd järgmise punktiga päevakorras ja selleks on siis äh, transporditavad surveseadmed, projekti raport, see on minu oma raporti, annan inimestele hetke et nad saavad rahulikult pubiseda ja, ja uimerdada. okei okay.. okei okay.. I think in, in future colleagues I am going to get my tulevikus ma kardan, et ma võtan kohvi enne pikka hääletust, sest see on tõesti pikk hääletus. no I am okay otherwise I will go to the toilet. I'll check it. Okay colleagues, the next item on the kallid kolleegid, järgmine punkt päevakorras on äh, transporditavad surveseadmed. tegemist on minu enda raportiga. tegin selle parimate oskuste ja teadmistega ja ma tahaksin alustada sellega, et ütlen, et äh, selles äh, raportis räägitakse erinevatest konteineritest, mida kasutatakse transpordis, konteinerist, mida kasutatakse põhiliselt gaaside transportimiseks ja põhiline eesmärk on nende surveseadmete raporti puhul see, et äh, kaasa transporditakse ühest liikmesriigist teise turvaliselt, et nad ei kohut-, et need transporditavad kaubad ei kujutaks teedel ohtu ja et neil on kindel kuju, standardid, millele nad peavad äh, vastama, kui äh, transporditakse siis äh, surve all aineid. tegemist on väga keerulise küsimusega ja küsimus ei ole mitte ainult selles, kas me tahame direktiivi sisu muuta, vaid ei, me tahame lihtsalt selgitada, millised on standardid, mis praegusel hetkel on olemas ja mida kasutatakse. ja direktiiv on vaja üle vaadata sellepärast, et äh, õigusloomes on viimaste aastate jooksul tehtud väga palju muudatusi, peale selle tuleb äh, kohandada standardeid ka rahvusvaheliste nõudmistega, mis puudutavad äh, survelainete transportimist ja mõningad sätted on läinud vastuollu rahvusvaheliste nõudmistega ja sellepärast tulebki direktiiv üle vaadata. muudatusettepanekutes on äh, selgitused äh, surveseadmete definitsiooni osas ja on välja töötatud juhised äh, selleks, et lihtsustada sätete rakendamist ja peale selle öeldakse, et ei ole üle vaja vaadata, ei ole vaja üle vaadata seadmete konformsust siis, kui aineid transporditakse ühe riigi piirides nõukogu on muudatusettepanekutega nõus ja ei teinud komisjoni dokumendile mitte ühtegi muudatusettepanekut. ma, mul on väga hea meel, et komisjon tegi soovitusi mis kajastavad neid muudatusi, mis panin mina ette oma raportis. mis puudutab komitoloogia menetlust äh, või neid delegeeritud õigusloomelisi projekte, siis meil tuleb ikka veel oodata selle, meil tuleb ikka veel oodata institutsioonide vahelist äh, kokkulepet. ma olen teinud muudatusettepanekuid äh, mis kajastavad parlamendi algatusi ja parlamendi õigusteenistuselt saadud äh, soovitusi ja nüüd meil tuleb ära oodata institutsioonide vahelise kokkuleppe sõlmimine delegeeritud õigusloomeliste aktide jaoks, enne kui me saame seda asja esimesel lugemisel hakata arutama. aga ma loodan, et et rohkem muudatusettepanekuid ei tehta ja et me saame siis kohe alustada esimese lugemisega. see on praegune olukord selle raporti osas, ma loodan, et on täiesti selge, millest me siin räägime ja mis meil on vaja ära teha lihtsalt kordan, et meil on vaja harmoniseeritud süsteemi terves Euroopa Liidus, mis on aga kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega Äh, surveseadmete transportimisel. see oleks minu poolt kõik ja nüüd härra Kokk Rahvaparteist. jah, suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu Rahvapartei fraktsiooni nimel kõikidele kes te aitasite seda raportit koostada, suur tänu ka komisjonile selle algatuse eest. Te ütlesite, et tegemist on väga tehnilise raportiga. mul on väga hea meel nende eesmärkide üle, mis on siin välja toodud, nimelt see, et meil tuleb tagada kõrgel määral äh, turvalisus, kui surveseadmeid transporditakse ühest liikmesriigist teise. meil ei ole vaja õigusloomelist raamistikku väga palju muuta, meil on lihtsalt vaja kõrvaldada vastuolud praeguse direktiivi ja rahvusvaheliste standardite vahel ja peale selle tuleb meil direktiivi kohandada, direktiivi, mille me võtsime kaks aastat tagasi vastu, see puudutab ohtlike ainete vedamist nii maanteel, merel kui ka õhu kaudu. otse loomulikult tuleb meil Euroopa sätteid harmoniseerida ja seda on meil võimalik teha käesoleva direktiiviga ja minu arvates on lõpptulemus väga hea. mul on üks küsimus, mis puudutab punkt kaksteist lõiget kolm ja paari järgnevat lõiget, seal nimelt öeldakse, et äh, kõrvaldatavad osad äh, äh, uuesti täidetavate anumate puhul, minu arvates peaks see kehtima ka nende anumate jaoks, mis ei ole uuesti täidetavad. kas te oskate selle kohta vastuse anda? suur tänu, see oleks kõik minu poolt. suur tänu, härra Kokk, järgmiseks härra Stööks suur tänu, härra esimees. meie variraportöör on äh, härra Maistel ja tema nimel tahaksin selle tehnilise töö eest kõiki tänada. meie fraktsioon peab kinni kõikidest ettepanekutest, mis on tehtud ja leiab, et see raport on väga tähtis. meil on vaja Euroopa tasandil regulatsioone ja meil on vaja ka regulatsiooni, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele. meil on vaja tagada turvalisus selles valdkonnas, see on väga tähtis. ja mõelgem näiteks sellele, mis eelmisel aastal juhtus Itaalias Via Rechas, kus oli väga suur õnnetus ja väga paljud inimesed said surma või vigastada. meil toimus isegi selle sündmuse alane kuulamine ja sellepärast ma arvan, et meetmed tuleb vastu võtta ja need peaksid olema piisavalt kõrged. suur tänu! suur tänu! kas keegi teine soovib sõna saada? komisjoni nimel. härra Pascarelli otse loomulikult, palun. vahest vastate äh, härra Kochi küsimusele, härra Pascarelli ma ei ole ise sellega päris tegelenud. nüüd need mitte taastäidetavad anumad langevad ka selle direktiivi alla. aga kuna neid ei saa uuesti täita, ei ole vahet kuidas seda nüüd inglise keeles öeldaksegi. et kas neid siin mainitakse või mitte, kuna neid uuesti täita ei saa. see, seetõttu ei pea seda hindamisprotsessi uuesti läbima, kuna neid ei saa ju uuesti täita ei ole mingi, mingisugust neid, mingisugust öö, äh, öö, äh, Äh, katki läinud osade probleemi uuesti täitmise puhul, sest uut täitmist ei äh, äh, toimu, lihtsalt need anum-, anumad visatakse ära. üldiselt on mul väga vähe lisada raportööri poolt öeldule, ma tänaksin teda ja sõna, sõna võtnud saadikuid väga, te kirjeldasite olukorda väga täpselt ainuke asi, mis ma sooviksin siin lisada, on, et selle teksti va-, vastuvõtmist ootab suure ärevusega ka tööstus, see et, öö, tuleks vastu nende soovidele, võttes arvesse öö, tänapäevase olukorra muutumist, komisjon on nõus kõikide raportööri muudatusettepanekutega, loomulikult pidades silmas, et äh, praegusel hetkel oleme me eriarvamusel nende tere-, delegeeritud õigusaktide küsimuses, me peame lihtsalt ära ootama institutsioonide vahelise kokkuleppe. Äh, selle teksti vastuvõtmist õiguslooja poolt oodatakse väga, sest äh, rahvusvahelised kokkulepped Äh, millele on alla kirjutanud äh, liikmesriigid, jõustuvad äh, esimesest juulist kaks tuhat üks, üksteist ja liikmesriigid peavad selleks ajaks ka selle direktiivi ellu rakendama ja mida kiiremini see õigusakt vastu võetakse, seda lihtsam on olukord liikmesriikide jaoks, suur tänu. suur tänu, nüüd ajakava muudatusettepanekute esitamise, esitamise tähtaeg kahekümne viies veebruar, muudatusettepanekute arutamine kahekümne teine märts, hääletus komisjonis kahekümne kolmandal märtsil ja loodetavasti täiskogule jõuab see kunagi kahe tuhande kümnendal aastal. ma rõhutan, et ma soovin siin jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele, aga me peame kinni pidama ka formaalsustest, nagu muudatusettepanekute esitas, esitamise tähtaeg ja nii edasi kui kõik on rahul, siis järgmine päevakorrapunkt. Äh. Äh, äh, transpordi jätkusuutlik tulevik, ähm, raportöör on Mathieu Grosch ja palun. suur aitäh, härra esimees. täna toimub esimene diskussioon omaalgatusliku raporti üle ja alustaksin sellega, et tänan variraportööre ja teisi kolleege, kes panustasid hästi oluliste ideedega. selles raportis ja olen püüdnud öö, äh, arvesse võtta nende tõstatatud teemasid siin raportis. teine asi, mida tahaksin öelda enne diskussiooni alustamist, on see, et tegemist on ikkagi alles pooleli dokumendiga, nagu mina seda näen. võib-olla võime näha seda äh, ettevalmistava dokumendina valgele raamatule, nii et ma ei tahaks teid detailidega üle koormata, pigem keskenduksin mõnedele põhilistele sõnumitele. Ähm, põhjenduspunktid siis alguses, siis on nimekiri erinevatest punktidest, selline on struktuur, aga seda tuleks näha tervikuna ja kui te näete, et punkt on ähm,, ei ole olemas äh, põhjenduspunktis, on see täh-, tähestiku järelises, äh, tähestikulises nimekirjas. väga tähtis on vaadata järgmisi punkte, mis on transpordikomisjoni jaoks eriti tähtsad, tagamaks Euroopa erinevate regioonide arengu, aga ka riikide arengu ja transpordi rolli tuuakse siin väga selgelt välja ja kohe tulen nende punktide juurde ka tagasi. transport kannab ka, aitab kaasa sellele, et tõsta regioonide ja riikide konkurentsivõimet. teiseks äh, kaubaveod mängivad väga suurt äh, rolli ka töökohtade loomisel ja kolmandaks otse loomulikult äh, transport mõjutab ka inimeste elukvaliteeti ja rahvatervist. ja need on aspektid, äh, mis on juba varem erinevates programmides välja toodud kliimakaitsepakett on ka tulevikus üheks tähtsaks eesmärgiks, eriti need kakskümmend kakskümmend eesmärgid ja ma arvan, et Transpordikomisjon peaks jääma selle küsimuse osas vastutavaks komisjoniks, sellepärast et me teame, et poliitiliselt huvitavaid küsimusi soovivad ka teised komisjonid enda hõlma alla haarata, aga mulle tundub, et see küsimus peaks jääma meie pädevusvaldkonda. siis ka siduvuse ja järjekindluse küsimused on väga tähtsad, sellepärast et transport äh, ei mõjuta mitte ainult keskkond, keskkonda, vaid ka sotsiaalseid valdkondi, töökohtade loomist ja nii edasi. ja sellepärast äh, ja seepärast ütlesime me ka, et teatud äh, veo liigid peaksid siiski jääma alles selleks, et eesmärke täita, kuigi seda on varem kritiseeritud. minu jaoks on väga tähtis see, et eesmärke selgemalt äh, sõnastataks. kui kaks-kolm regiooni soovivad äh, või tegelikult üldse kõik regioonid Euroopa Liidus soovivad ennast ette valmistada tuleviku jaoks, siis tuleb neil ka väga selgelt välja öelda, mis on meie eesmärgid. mis puudutab nüüd tehtud ettepanekuid, siis mina isiklikult arvan, et meil tuleb ka edaspidi tähelepanu koondada just äh, mobiilsusele linnades, sellepärast et kaheksakümmend protsenti inimestest kas elab juba täna või hakkavad elama tulevikus linnades nii et meil tuleb äh, välja töötada korralikud transpordiketid linnades, transpordiahelad linnades. meil on vaja linnade jaoks äh, välja töötada projektid, mis ka tulevikus äh, sobiksid ja ma arvan, et see, see on ka meie ülesanne. me ei peaks siin praegu välja tooma konkurentsi erinevate transpordiliikide vahel. ei, meil oleks vaja erinevate transpordiliikide vahel pigem panustada koostööle ja arvestada sellega, et me ei tohi ära unustada tõhusust. me peame vaatama, kas äh, transpordiliigid tagavad meile tõhususe nii majanduslikult kui ka keskkonnakaitse mõttes ja ka sotsiaalses mõttes. meil on ka uus sõna, nimelt äh, süsiniku vähendamine, see on ka väga tähtis ja ka siin tuleks meil jälle vaadata, et me kasutame võimalikult erinevaid vahendeid, täpselt samamoodi nagu me teeme seda erinevate energiaallikate kasutamise puhul. ma arvan, et meil on võimalik kasutada ka hinnakujundust selleks, et äh, süsinikku vähendada aga samas me ei tohi ära unustada ka nende programmide kulusid, meil on vaja ka finantsstiimuleid ja mina olen selle poolt, et me looksime pigem finantsstiimuleid kui sanktsioone, sellepärast et sanktsioonid toovad pigem kaasa selle, et riigid hakkavad tõstma makse ilma, et see tegelikult aitaks saavutada püstitatud eesmärki. ma arvan, et tulevikus peaksime me kasutama neid transpordiliike, mis on kõige tõhusamad ja seda tegema siis valdkonniti, igat valdkonda ka eraldi vaatama. me ei tohiks ära unustada ka sisse, siseturgu ja selleks, et äh, siseturgu saavutada, on meil vaja arvestada mitmete aspektidega. esiteks see, et vastu võetud otsuseid ka rakendatakse ja ma arvan, et tulevikus tuleb meil sellega rohkem tegeleda. me peaksime vaatama, kui tõhus on õigusloome, mida me vastu võtame, kuidas seda rakendatakse liikmesriikides ja me peaksime kontrollima, kas äh, meil on tegemist mingite viivitustega, mis võivad olukorda moonutada ja näiteks äh, raudteetranspordi ja ka teiste transpordiliikide puhul tuleks meil mõelda ka sellele, kas me peaksime võib-olla turgusid liberaliseerima ja et kas turul on ära tehtud kõik võimalik selleks, et tagada võrdne konkurents väljaõpe on meil ka väga tähtis, meil on vaja nii kvalifitseeritud tööjõudu välja õpetada, aga mõelda ka sellele, et väljaõpe aitab teenuseid parandada. meil on vaja erinevaid koolituskeskusi erinevates liikmesriikides, miks? sellepärast, et ei ole mõtet vastu võtta direktiive, mis nõuavad väljaõppe parandamist, aga ei, kui me ei mõtle mõtle sellele, et liikmesriikidel peab olema võimalus ka tõesti meie sätteid rakendada, sellepärast et äh, väljaõpe ei saa olla konkurentsis mitte ühegi teise aspektiga, väljaõpe on kõige tähtsam. me oleme erinevates riikides näinud, et tehakse suisa reklaami selle eest, et on võimalik saada juhiluba kahe-kolme nädalaga, samal ajal kui teistes riikides äh, raskeveokijuht peab vähemalt neli-viis kuud äh, koolipinki nühkima. programmid, mis praegu on juba käivas, äh, need tuleb üle kontrollida, me peaksime vaatama, kas meil on võimalik nende kaudu oma eesmärke saavutada ja väljaõppe puhul peaksime me vaatama, kas meil tõesti on võimalik oma eesmärke saavutada äh, me ei tohi ära unustada ka julgeolekut ja turvalisust, näiteks Open Sky programmide puhul eriti on see tähtis, me peaksime mõtlema ka tegelikult turvalisusele maanteetranspordis ja ma arvan, et järgnevatel kuudel on meil vaja kindlasti selle juurde tagasi tulla mis puudutab Euroopa Liidu agentuure, siis ma arvan, et meil on vaja ka nende puhul saavutada suuremat tõhusust, jällegi on vaja rohkem tegusid kui sõnu. me peaksime vaatama tulevikku, mõtlema harmoniseerimisele Euroopa Liidu tasandil ja me peaksime seda tegema nii tehnilisel tasandil kui ka reguleerival tasandil niimoodi on meil võimalik agentuuride rolli tõhustada ja seepärast äh, olen ka esitanud küsimuse, miks maanteetranspordis, mis moodustab seitsekümmend viis protsenti transpordist, pole ikka veel ähm, loodud äh, oma agentuuri. me peaksime kasutama ka teadustööd selleks, et tagada turvalisust äh, maanteedel ja me peaksime üritama tagasi lüüa ka erinevaid äh, ohte, mis tulevad sellest, et meil ei ole võimalik Ähm, tagada kõike tänu sellele, et liikmesriikidel praegusel hetkel täielikku sätete rakendamist ei toimu ja sellepärast tulekski meil võib-olla mõelda selle peale, et meil on vaja oma agentuuri. ma mainisin veel ka uusi tehnoloogiaid ja teadustööd, need on ka minu arvates väga tähtsad aspektid, eriti just transpordi valdkonnas sellepärast, et teadlaste ähm, saavutustega on meil võimalik energiakasutust tõhustada, meil on võimalik logistikat parandada Need on kõik aspektid, mis on kodanike jaoks tähtsad, kodanike turvalisuse tagamise jaoks tähtsad, aga ka keskkonna kaitsmiseks head. nii et meil tuleks mõelda ka siin osas pädevuste jagamisele. siis veel äh, transpordifond, mis on viimane aspekt, ma arvan, et on viimane aeg ka selle küsimusega tegelema hakata ja meil on vaja äh, transpordifondi oma finantsvahenditega. miks? sellepärast, et kui me tahame, et meid ka tulevikus äh, võetakse tõsiselt aruteludes erinevate liikmesriikidega selles tähtsas valdkonnas, kui me aga teeme ainult suuri sõnu ja meil ei ole mitte mingeid finantsvahendeid selle taga, siis äh, tuleme tagasi sama olukorra juurde, mis oli varem, ehk et äh, järjest volinikud panevad oma prioriteedid paika, aga mitte midagi ei toimu, sellepärast et regioonidel ei ole mitte midagi võimalik ellu viia transpordifond peaks kasutama neid samu vahendeid, mis praegusel hetkel meil transpordivaldkonnas on olemas, aga samal ajal peaks transpordifondil olema võimalik kasutada ka regionaalfondi rahasid. kui me hakkame rääkima uuest eelarvest, siis ma arvan, et see oleks üks väga huvitav lähtekoht. siis üks teine aspekt mida tahaksin välja tuua. see on sarnane aruteluga, mida me kasutasime Eurovinjeti aruteludel. meil on kindlasti väga raske liikmesriikidelt nõuda, et nad kasutaksid äh, tulusid, mida nad saavad maanteetranspordis üleüldiselt mobiilsuse tagamiseks riikides kui me aga näitame ka ise üles head tahet ja öö, ähm, oleme ka Euroopa Liidu eelarve kaudu kaasfinantseerimise raames transporditulusid ümber jagama üleüldiselt mobiilsuse valdkonnale, siis ma arvan, et meil on võimalik head eeskuju näidata ja saavutada see, et ka liikmesriigid meie eeskuju järgima hakkavad. kohe kindlasti peaksime me kaasama kõik transpordiliigid, eriti aga peaksime mõtlema siseveekogude transpordile ja siseveekogu sadamatele. sadamad öö, mängivad väga kindlasti rolli. ja nimetatud vahendiga on meil võimalik toetada ka üle-euroopalisi transpordivõrgustikke ja me saa-, peaksime neid vahendeid kasutama just nendes valdkondades, kus liikmesriikidel on võimalik koostööd teha. minu arvates on tegemist väga hea stiimuliga, tagamaks järjekindlust meie poliitikas. ja lõpetuseks juba enne ütlesin, et me peaksime endale seadma mõõdetavad eesmärgid me oleme juba minevikus näinud, et eriti selles osas, mis puudutab turvalisust maanteedel, siis on meil tegelikult äh, tegemist ainsa valdkonnaga, kus meil olid mõõdetavad eesmärgid ja kus me saime umbeski mõõta seda, kas me oleme saavutanud seda, mis me oleme vastu võtnud. ma arvan, et kui me järgneva kümne aasta jaoks eesmärke paika paneme, siis nende eesmärkide eeliseks on see, et ähm, ühelt poolt Euroopa Liidu poliitika muutub äh, kodanike jaoks äh, selgemaks, teiseks me oleme raskuskeskmed paika pannud ja kolmandaks me oleme valmis ka tõesti mõõtma tulemusi. nimetatud eesmärgid on mõeldud maanteetranspordi turvalisuse tagamiseks ja numbrid, mis on välja toodud, lähtuvad viimaste aastate arengutest ja prognoosideks järgnevateks aastateks, siis teiseks eriti on mõeldud siin linnaliiklusele ja mobiilsusele linnades, nagu juba öeldud, kaheksakümmend protsenti transpordist äh, tulevikus ähm, puudutab linnatransporti. peale selle on meil siin veel energiaküsimused, erinevad transpordiliigid see nimekiri on teile esitatud ja te võite sellesse nimekirja veel kas midagi lisada või sealt midagi maha võtta. aga mul oleks väga, aga mul on väga hea meel, kui me saaksime kinni pidada selgete eesmärkide püstitamisest, sellepärast et see ole, oleks kõige tõhusam viis. suur tänu, et mind ära kuulasite ja ma loodan, et järgnevatel nädalatel meil on võimalik selle dokumendi alusel erineva fraktsioonidega äh, ka siis läbi rääkida ja tulemusele jõuda, aitäh! Uh, aitäh, härra Grosch, selle põhjaliku raporti eest. härra Algedraui STE-st. jah, aitäh, härra eesistuja ähm,. Äh, kolleeg Magdalena on vareraportöör ja ma arvan, et ta vaidlustab selle, mida ma ütlen hetke pärast, aga paar punkti, mida ma tahaksin algusest öelda, see on hästi oluline raport ja paneb aluse sellele tööle, mida kavatseme teha järgmise paari aasta jooksul. ehk valmistame ette valget raamatut, tahan tänada raportööri selle algatuse eest, see on väga heaks aluseks meie tulevasele tööle. ta kutsub üles integreeritud lähenemisele, see on kindlalt, kindlalt vajalik. ma ei hakkagi üles lugema kõiki neid punkte, millega ma nõus olen. paar asja, mis minu arvates tuleb selgitada ja mille kallal veel tööd teha transpordisektori kulu, te pakute välja terve hulga meetmeid seal, selline on selline põhimodaalsus olemas, aga minu arvates on alternatiivne modaalsuste vahetamisel, minu arvates need kaks asja käivad käsikäes. selleks, et saavutada põhimodaalsust, me peame nähema, nägema ka liikumist erinevate transpordivahend eh,, transpordimooduste vahel Te eelistate finantstoetusi ähm, või initsiatiive karistuste ja trahvide asemel, ma ei saa päris hästi aru, mida te siin silmas peate. väliskulude sisestamine, mis see tähendab? see tähendab, et mõned inimesed maksavad rohkem kui teised praegusel hetkel nende kulude eest, mida nad loovad, seda võib tõlgendada karistusena, aga see on äh, vajalik karistus, ma tahtsin äh, selle idee lisada diskussiooni. peaksime kutsuma üles komisjoni, et nad pakkusid välja, pakuksid välja väliskulude sisestamise mudeli kõikide transpordi äh, moodulite kohta, aga see on asi, mil, see võib olla keeruline, aga me peame sellega ikkagi algust tegema, sest peame olema konkreetsemad. mis puudutab siseturgu, siis te räägite turu täielikust avamisest Äh, avaliku huvi täitmist, täitmisest. Äh, siseturg, ühtne turg peab olema ju hüve iseenesest. ma arvan ka, et peame rääkima Euroopa sotsiaalsest dialoogist, et see oleks palju tugevam ja sellest, millist rolli mängib komisjon äh, selle stimuleerimisel, see tundub olevat äh, Äh, sellest tekstist puudu. mis puudutab Euroopa agentuure, siis võiksime siin olla natuke auahnemad, kui asi puudutab tehnilist äh, koostöövõimet ja konkreetses mõttes palugem Euroopa Raudteeagentuuri tugevdada, eriti arvestades seda, mis toimus siin Belgias möödunud nädalal. raudteeagentuur kannatab veel lastehaiguste all, seda tuleb tugevdada ja laiendada nii nagu lennundusohutusagentuuri, tuu seda praegu teeb. maanteetranspordiagentuur, väga hea idee, mis puudutab aga avatud mobiilsuse ideed, komisjonis pidagem silmas, mis seal lähiaegadel toimub. ITS hästi oluline aruka transpordijuhtimissüsteemid, siin on ehk asja võimalik natukene kiirendada, avaldada survet, et saavutada paremat edasiminekut ja lõpuks, mis puudutab mõõdetavaid eesmärke, minu arvates see on hea idee, et Euroopa Parlamendis ja Euroopas üldiselt peaksime seadma endale mõõdetavaid eesmärke, kus on konkreetsed numbrid küljes. ma ei hakka kommenteerima konkreetseid numbreid ja näiteid, mida te siin olete toonud, seda saab teha koos, aga ma arvan, et lähenemine on teil väga-väga õige, aitäh. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik spreek nu in naam van onze schaduwrapporteur, dat is mevrouw Griesbeck, die op campagne is. Uh... aitäh, sõna uh,, võtan sõna härra Griesbeck, proua Griesbecki nimel, kes on tegemas uh, kampaaniat meie valimisringkonnas. Te kõik mõistate, et kahjuks mõnikord meie prioriteedid on mujal kui siin komisjonil uh,, pigem uh, kodumaal, ehk siis variraportööri nimel tahaksin tänada Mattiööd ta ütles mulle, et te töötasite väga kenasti koos variraportööridega selle dokumendi koostamisel, see oli asi, mida ta ütles ja ta palus, et ma seda kindlasti rõhutaksin. eelseisvas diskussioonis on meil oluline saada korralik enamus parlamendis, nii et saaksime läbirääkimisi pidada selle üle, mis see on, mida me tegelikult tahame kui hakkame läbirääkimisi pidada nõukogu ja komisjoniga, seetõttu peab meie seisukoht olema tugev ja kindel. me peame olema täpsemad, konkreetsemad oma seisukohtades. peatükk, mis puudutab mõõdetavaid eesmärke, täidab seda ees, seda sihti, loomulikult me arutame protsente, numbreid kas me oleme nõus või ei, aga minu arvates on hea, kui põhimõtteliselt esitate meile nimekirja asjadest, mida me saavutada tahaksime, nelikümmend protsenti või viiekümneprotsendiline vähendamine, eh, viiekümne protsendi võrra liiklusohvrite vähendamine on asi, mida tuleb detailselt arutada, kuid minu arvates peab parlament ütlema, et vaadake, selles, selles suunas me töötame, selline on meie poliitiline liin. Te olete olete väga ilusti äh, rääkinud efektiivsest äh, transpordi mm, moodulite ühind, ühendamisest. see on vähemalt osa äh, praeguse probleemi lahendusest, kui me räägime liikuvusest. igal transpordiliigil on oma eelised ja puudused ja kui me püüame iga liigi eeliseid kombineerida nii hästi kui võimalik, on see asi, millega tuleb tingimata tegeleda ja te rõhutate seda oma raportis täiesti õigesti osa, mis puudutab finantseerimist, on samuti hästi oluline. arvan, et oleme nüüd jõudnud, jõudnud olukorda, kus peame rohkem survet avaldama, nii et Euroopa Liit võtab ise suuremat vastutust. ma ei tea, kas liikmesmaad teoorias on alati entusiastlikud selle suhtes, et Euroopa Liit maksaks, tõenäoliselt on aga kui asi puudutab Euroopa Liidu eelarve kinnitamist, siis on lugu täiesti teine. nii et me peame looma siin hea tasakaalu eh, selles mõttes, kes, kes mille käest maksab. agentuurid, hästi oluline osa teie raportis. mul on ülimalt hea meel näha, et te räägite Maanteeameti agentuuri või, või maanteetranspordi agentuuri loomisest on imelik, kui agentuurid on olemas teistes sektorites, aga mitte siin, nii et ma täiesti teie loogikat mõistan. üks küsimus äh, mõõdetavate sihtide nimekirjast CO kahe puhul äh, viitate kahe tuhande kümnendale aastale, samal ajal kui kliimapaketi äh, baasaastaks on kaks tuhat viis. võib-olla on meil parem tulla välja sellise numbriga, mis oleks võrreldav aastaga kaks tuhat viis nii et see vastab ka kliima, kliimapaketile ja teine küsimus meie fraktsioonist. alternatiivsed kütsus, kütused maanteetranspordile ja elektriautod, need on kaks punkti, mida me tahaksime siin näha innovatsiooni pealkirja all. Euroopa Liit peaks tegema enamat, et äh, neid kahte teemat äh, tagant tõugata. oma poolt tahan tänada teid siseturu tähtsuse rõhutamise eest. viidates sellele, mida ütles Said, avaliku eh, hüve pakkumise kohta siseturul, ma olen nõus sellega, mida Said ütles. aga liikmesmaad on väga tihti väga tõrksad oma pädevusest loobumise Äh, Euroopa Liidu kasuks ja ma arvan, et siin on võimalik palju paremaid tulemusi saavutada. viitaksin siin äh, raportile, mida mina praegu koostan, see on siis lähimereveo kohta, kui meil õnnestub luua siin siseturg, siis vähe sellest, et vähendame oluliselt administratiivkoormust, vaid saame teha ka palju teisi parandusi. diskussioon on väga erinev, kui te kuulete neid seisukohti, mida inimesed välja pakuvad. me peame tegema siseturu paremaks, mitte ainult reeglite ja määrustega, vaid ka eh, TEN-ide, nende finantseerimisega ja kaupade praktilise liikumisega, olgem siin delikaatsemad. Mathieu, need on kindlasti huvitavad punktid, mida peame arutama tulevikus. meie fraktsioon üldiselt teid toetab, paar väikest küsimust, mis meil on, paar väiksemat asja, mida tuleb poleerida, peame kokku leppima täpsetes eesmärkides ja protsentides, aga päris kindlasti on see võrratu samm õiges suunas, aitäh. suur tänu, härra Sterks, proua Lichtenberger rohest. suur tänu, suur tänu raporti eest, see on väga põhjalik. minu arvates on siin päris palju positiivset sees, mille puhul ma arvan, et see on kindlasti vältimatu, kui me kavatseme ka tulevikus arutelusid pidada. ka sektori eesmärgid on väga head, väga hea on, et need on konkreetselt välja toodud ja et nad on ka realistlikud. mulle oleks meeldinud, kui, vabandust terviseks, proua Lichtenberg, ütleb härra esimees. mul oleks meeldinud, kui ka mobiilsus oleks selgemalt välja toodud ja selgemalt defineeritud, sellepärast et tegemist on ühe põhiküsimusega. mobiilsus äh, mõjutab väga paljusid erinevaid äh, sektoreid ja me teame, et inimesed ise kujutavad mobiilsuse all ainult ühte transpordiliiki, nimelt autot. ja sellepärast oleks väga hea, kui siin oleks parem definitsioon. ja mis puudutab tulevikku, siis me ei tohiks ka ära unustada seda, et meil on vaja erinevaid transpordiliike, me ei peaks äh, võib-olla siit välja jätma äh, Äh, ühtlustamist, kuid me peaksime kohe kindlasti välja tooma selle, et nii linnaliikluse kui ka kaubaveo puhul ei ole meil võimalik saavutada eesmärke siis, kui me ei äh, vähenda äh, transporti maanteel ja linnades ja ei vii seda raudteele, isegi siis, kui me Brasiilias kogu vihmametsa Äh, maha võtame ja sellest biokütust äh, toodame, ikka ei jätku meil seda. nii et meil tuleb siin selgemalt välja tuua transpordi viimine raudteele. ja me peame ka välja tooma selle, et see on vältimatu. Need on põhiküsimused, äh, mis tuleb lahendada, kui me soovime transporti kujundada jätkusuutlikult ka tuleviku jaoks. ma arvan, et ka linnaplaneerimine ja Äh, vahemaade kasvamine töökohtade, elukohtade ja näiteks äh, hobide väljaelamiskohtade vahel muutub järjest suuremaks, nii et äh, ka sellega peaksime arvestama. seda on väga hästi näha ka siin Brüsseli igapäevaelus. siis punkt number neli, see on te vastuolus tegelikult kõige sellega, mida siiamaani on positiivselt välja toodud me peaksime väga selgelt välja ütlema, et meil on vaja transpordivaldkonnas ümbermõtlemist, kui me soovime ka kliimakaitse eesmärke saavutada ja ma tahaksin, et seda ka selgemalt siin välja toodaks. ehk et meil on vaja asju muuta. mul on veel üks märkus, see puudutab neid suurepäraseid transpordimõjusid majandusele. jah, aga meil tuleb äh, aususe huvides mainida ka, et eriti just maanteetransport, aga ka raudteetransport, kui me räägime mürast, et sellel on ka negatiivseid mõjusid, selleks et seda siin lihtsalt välja tuua ma ei räägi siin mitte ainult mürast, vaid ka elukvaliteedi vähenemisest. müra teeb inimesi haigeks ja linna ja maastiku planeerimise puhul ja regioonide arengu puhul on äh, müraregioonide jaoks väga suureks äh, probleemiks, me teame, et just suuremate liiklussõlmede puhul kujutab see väga suurt probleemi endast. nii et ka nendest küsimustest tuleb meil rääkida, kui me soovime teha sammukese tuleviku suunas. ja lõpetuseks tahaksin tulla veel kord äh, transpordiliikide mitmekesisuse juurde kui me tõesti tahame tulevikku vaadata, siis tuleb meil võidelda ebaausa konkurentsi vastu erinevate transpordiliikide puhul. ja siin tuleks jälle mõelda ka kerosiinimaksu peale, nagu ka erinevate kütuseliikide maksustamise muutmise peale ja otse loomulikult äh, tuleb jällegi paika panna ja sõnastada pigem nõudmised kui lihtsalt hea tahte avaldused. suur tänu! suur tänu, proua Lichtenberger ja härra van Dalen, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. härra Koš, tahaksin teid õnnitleda selle raporti puhul. Te olete tõesti kõige tähtsamad küsimused välja toonud ja väga paljusid erinevaid aspekte selles raportis me toetame. siseveekogu transport, nagu härra Sterks juba ütles, on tõesti meie jaoks südameasjaks. ja ka mõõdetavate eesmärkide puhul oleme me teiega nõus, on väga hea, et te selle välja tõite. meil on tõesti vaja võimalikult palju erinevaid asju välja tuua, aga nagu öeldud, me ei peaks asju mitte ainult nimetama, vaid me peaksime rääkima ka mõõdetavatest eesmärkidest. ja küsimus on ju tegelikult selles, kas meil on võimalik teatud valdkondades, kui me soovime süsinikukoguseid vähendada, tõesti ka mõõdetavad äh, eesmärgid välja töötada. teised nüansid selles raportis mind nii väga ei rõõmusta, proua Lichtenberg tõi neid ka välja. energiatõhusus energiatõhusus tähendab ju seda, et tähelepanu on koondunud maanteetranspordile. seda on viimase kahekümne, kahekümne viie aasta jooksul väga hästi olnud näha, räägitakse ainult tõhusast maanteetranspordist. ja mina suhtuksin sellesse väga kriitiliselt. ma arvan, et on ka teisi liiklusvahendeid ja transpordivahendeid, näiteks siseveekogu transport ja see ähm, erinevate meetmete kasutamine on minu arvates kõige parem ja tahaksin selgelt välja öelda seda, et Euroopas on tendents bürokraatiat muudkui suurendada. sellepärast ma ei leia, et Maanteetranspordiagentuur oleks hea mõte. viimase kahekümne aasta jooksul on agentuure loodud nagu seeni pärast vihma aga meie siin Euroopa Parlamendis ei ole mingit survet avaldanud nende loomiseks, nii et oleks väga huvitav mõelda, kas me äkki saaks kuidagi agentuuride arvu vähendada, äkki me peaksime paar tükki neist kokku panema, see oleks kohe kindlasti Euroopa kodanike huvides. ja see kindlasti oleks kooskõlas ka erinevate liikmesriikide poliitikatega. mida teevad liikmesriigid? kõikidel valitsustel on praegusel hetkel nii suur eelarve, puudujääk, et nad tõesti üritavad iga nurga pealt raha kokku hoida, nii et äh, agentuuride kokkupanemine oleks võib-olla heaks mõtteks ja liikmesriigid toetaks meid. sama kehtib ka Transpordifondi kohta. parlament on aastakümneid võidelnud selle eest, et äh, meil oleks äh, transpordipoliitika kas regionaalsel või kohalikul tasandil. see oleks väga tore, meil on ju lähimuse põhimõte. vallad, linnad, maakonnad on ise võimelised otsustama, kuhu raha kulutada. ja meil on tõesti vaja saavutada tõesti ka tegelikult lähimuspõhimõtte kasutamine, mitte et parlament äh, muudkui haaraks endale veelgi rohkem pädevusi. ma arvan, et me peaksime selles osas olema palju kriitilisemad, me peaksime küsima, kuidas on ülesanded jagatud Euroopa ja liikmesriikide vahel. meil ei ole vaja mitte ühtegi uut agentuuri, mitte ühtegi uut fondi, meil on vaja ülesandeid paremini ära jagada liikmesriikide ja regioonide vahel kui te seda soovite teha, siis jah, minu toetus on teil olemas, aga muidu mitte. aitäh ja proua Alvares, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahtsin öelda järgmist. menetlus on võib-olla tõesti no täiesti tavaline, aga meil ei olnud eriti palju aega ja tõlge tuli nii hilja, et meil ei olnud võimalik seda korralikult äh, läbi töötada. tegemist on nii tähtsa, põhjaliku ja keerulise dokumendiga, mis on ka tuleviku jaoks nii tähtis ja seepärast võib-olla ma ei saa piisavalt sügavamõttelisi avaldusi teha ja rap-, ja vabandan selle pärast raportööri ees. pärast seda, kui ma seda dokumenti kord olin lugenud, mõtlesin, et raportöör soovib komisjoni poolt äh, tehtud rollide jaotust muuta ja oma alternatiivse plaani välja tuua aga nüüd jääb mulle siiski mulje, et raportöör on komisjoni analüüsiga nõus. kui me räägime Euroopa Liidu tulevasest transpordipoliitikast, siis on täiesti selge, et ka parlamendis tuleb meil analüüsida, milliseid poliitikaid on siiamaani järgitud, milliseid vahendeid kasutati, millised olid eesmärgid. meil on vaja tagada ka demokraatia jätkuvus. mulle oleks pigem meeldinud see, kui komisjon oleks sügavamale läinud või raportöör oleks võib-olla vaadanud lähemalt arengut viimastel aastatel. meil on vaja eesmärgid väga selgelt sõnastada ja ka prioriteedid paika panna nende eesmärkide puhul. miks see nii tähtis on? raport soovib äh, välja tuua uusi kvantiteete. see on ju eesmärk, me soovime, et meil oleks mõõdetavad eesmärgid ehk meil on vaja tõesti mõõdetavust, koguseid aga meil tuleb siiski mõõta neid uusi eesmärgi täitmisi vanade eesmärkide täitmistega. ja meil tuleb otse loomulikult mõelda ka finantseerimise peale, aga me peaksime endalt küsima, millist rolli mängib transport üleüldse. siin enne juba öeldi, et meil on kolmekordne eesmärk ja kõik ja meil tuleb juba eelnevalt paika panna, millist rolli mängib äh, transport, nimelt majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset rolli. ja sellepärast on meil vaja sellist erilist toetust, nii nagu ka raportöör ütles, majanduskriisis mängib transport väga tähtsat rolli. kui ma nüüd neid eesmärke selle taustal uuesti üle vaatan, siis mulle tundub, et meil oleks vaja eraldi peatükki nende jaoks. turvalisus tuleb küll erinevates kohtades selles raportis välja, aga viimased arengud näitavad, et meil on turvalisuse jaoks vaja eraldi peatükki, tegemist on väga tähtsa küsimusega. ja kui me juba ühe, ühise laua taha istusime, siis me ütlesime, et turvalisust tuleb eristada, turvalisust tuleb eristada masinatest sõltuvast turvalisusest. meil on vaja selget äh, turvalisuse defineerimist transpordipoliitikas. peale selle peab Äh, pa-, tuleb paika panna ka see, mida tähendavad täpselt reeglid, normid ja standardid. ja me peame hoolitsema selle eest, et selle küsimusega tegeletakse. nüüd äh, siseturg ja ühtekuuluvus. turvalisuse kõrval tuleb meil mõelda ka territoriaalse lõimimise peale. ka see tuleb saavutada. härra Koš on äh, siia sisse viinud äh, peatüki äh, siseturu kohta, minu arvates on äh, siin jaotus väga hea, sellepärast et transport on äh, nii tähtis küsimus. aga ma tahaksin sõnastust isegi tugevdada, me peaksime ütlema, et siseturg on tähtis nii kodanike jaoks kui ka erinevate piirkondade jaoks ja me ei peaks siin mingeid kunstlikke piire tõmbama, me peaksime hoolitsema selle eest, et siseturg oleks kodanikele lähedal ja et ta aitaks majanduse arengule kaasa. me ei räägi siin mitte ainult kaubaveost või äh, siseturust, ei, selle taustal tulevad alati välja ka regio-, regioonid ja kodanikud. territoriaalsed aspektid on väga tähtsad ja on üheks meie prioriteetidest. siis veel üks asi. härra Koš, te räägite siin äh, tõhusast erinevate transpordiliikide kasutamisest äh, Ehm, ja te räägite nende erinevate transpordiliikide ja poliitikate kasutamise tõhususest. meil ei ole mitte ainult vaja transpordireeglite tasakaalu, vaid äh, nagu härra Koš juba seda ütles, et meil on vaja erinevate liiklus- ja transpordiliikide kasutamise ühendamist. selle uue Euroopa transpordipoliitika puhul peaksid just äh, raudteetransport ja meretransport, äh, veetransport suuremat rolli mängima. meil on vaja ka jätkusuutlikkus prioriteedina paika panna. turg on küll tähtis, aga meil tuleb siiski lähtuda inimestest. ja raudtee ja veetransport peaksid äh, saama suurema tähelepanu kui siiamaani. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et härra Koš on siin ka väga kainelt rääkinud äh, finantsvahenditest ja rahastamisest. mina tahaksin aga tõstatada veel ühe küsimuse ja see küsimus äh, võiks võib-olla leida ka kajastamist äh, finantsvahendite all. ma mõtlen nimelt selle peale, et meil võiks olla erikohtlemine investeeringutele transpordi valdkonnas. meil oleks vaja siin täiesti omaette stabiilsuspakti. ma loodan, et arutelusid jätkatakse ja ma teen ka muudatusettepanekuid, millega oleks võimalik seda raportit parandada. aga tänan südamest härra Koši tema mõtete eest, kogu selle raporti struktuuri eest, selle eest, kuidas ta kõik need erinevad valdkonnad oma raportis nii hästi on välja toonud ja variraportöörina loodan veel teha konstruktiivseid ettepanekuid, suur tänu! suur tänu ja järgmiseks äh, härra Kraamer, palun! suur tänu! suur tänu raportöörile, sest äh, kui ma komisjoniga Berliinis rääkisin transpordi tulevikust äh,, siis äh, nägin ma, et kõik olid nõus äh, sellega, et dokument transpordi tuleviku kohta Euroopa Liidus on hea, sellepärast et seal ei ole mitte midagi konkreetset kirjas. nüüd selles raportis on väga hästi näha, et siin on väga konkreetselt lähenda-, lähenetud ja on välja toodud konkreetsed eesmärgid, see kõik on väga hea. kuid siiski on ka paar puudust, mis on jäänud, kui me vaatame seda esialgset äh, ettepanekut. kui ma räägin transpordi tulevikust ja ei analüüsi piisavalt kriitiliselt äh, hetkeolukorda, siis ütlen ma tegelikult kas äh, tahtlikult või tahtmata, et praegusel hetkel on kõik äh, korras. ma arvan, et olukord on praegusel hetkel nii halb sellepärast, et raamtingimused on nii halvad ja meil tuleb tuleviku muutmiseks hakata kõigepealt muutma raamtingimusi ja seda soovitakse selle raportööriga ka saavutada. konkurentsitingimused ei ole võrdsed ja sellepärast äh, on meil vaja siin midagi muuta. tooksin ühe näite. meil näiteks lennuliikluses, äh, mis on vähemalt äh, neli-viis korda ohtlikum kui teised transpordiliigid, me ei taha küll sanktsioone peale panna, aga Neil on nii palju erinevaid eeliseid, nad ei maksa äh, rahvusvahelistele ühendustele mitte midagi ähm, piletite eest, ka kerosiinimaksu puhul äh, tuuakse, tehakse neile järeleandmisi, äh, siis ähm, CO2 heitmete puhul oksjonid neil ei toimu nii suurel määral kui raudtee puhul ja kui on hilinemisi, siis äh, raudteetranspordi puhul tuleb maksta trahvi juba siis, kui rong jääb tund aega hiljaks, lennukite puhul hakkab äh, trahvimäärad kehtima alles kolmest kuni viiest tunnist. nii et meil tuleks siin lihtsalt äh, tagada võrdne konkurents, ma ei tahagi siin kedagi sanktsioneerida. ja ka maanteetranspordi puhul on olukord täpselt samasugune, me räägime turvalisusest. ja otse loomulikult alles toimunud rongiõnnetus on küll õudne, kuid nelikümmend tuhat inimest sureb igal aastal Euroopa tänavatel ja teedel ja see ja neid on kordi rohkem kui inimesi, kes hukkuvad äh, raudteel, nii et meil tuleks rohkem mõelda turvalisusele maanteetranspordis. seepärast on meil vaja ka erinevaid transpordiliike ähm, kasutada, aga ma ei ole päris täpselt aru saanud, mida kasutad, mida mõeldakse selle komisjoni välja poolt komisjoni poolt välja toodud äh, mõiste kommodaalsus all ja otse loomulikult on meil vaja kasutada erinevaid vahendeid ja ma saan aru, et raskeveokeid on vaja selleks, et transportida kaupu, kui transpordivahemik on lühike, aga pikamaa puhul tuleks mõelda siiski teistele vahenditele. nii et meil tuleks siin mitte rääkida ainult transpordiliikidest, vaid ka efektiivsest kasutusest. ja efektiivset kasutust on meil võimalik kasutada ainult siis, kui meil on ka äh, tõhusad äh, raamtingimused ja kui ühte transpordiliiki ähm, ei koheldaks paremini kui kõiki teisi Need on asjad, mis minule silma jäid. meil on siin nüüd äh, numbrid kirjas, aga nii komisjoni algatuses kui ka Koši raportis on puudu üks väga tähtis äh, number, mida aga mulle esitleti Berliinis äh, komisjoni poolt, nimelt et transport on kasvanud üheksakümmend viis protsenti. jah, me teame, et majandus kasvab samal ajal, aga samal ajal ka näiteks majade isoleerimise, soojustamise puhul on tehtud väga suuri edusamme ja see kõik näitab seda, et transport on hakanud palju rohkem ära sööma sõna otseses mõttes neid vahendeid, mida me võidame teistes valdkondades tõhustamise kaudu. ja ma kardan, et kui me jätkame sama viisi nagu praegu, siis meil ei ole võimalik saavutada kliimakaitse eesmärki kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend. ja ka teedeehitused maanteetranspordi puhul on see täiesti selge, seitsekümmend protsenti heitmetest äh, sõltub transpordist ja ma arvan, et kui me räägime lõppeesmärkidest, siis on väga hea, et siin on välja toodud see, et me soovime kahekordistada busside ja rongide kasutajaid, see on kõik väga tore. aga mulle tundub, et siin on ära unustatud jalgratturid ja jalakäijad. ka nende arvu tuleks äh, tõsta, kui te lähete Madriidi ja näete seal kõnniteesid, mis on meeter kakskümmend lai, aga, aga Äh, tänavaid, mis on kuusteist kuni kakskümmend meetrit laiad, siis on täiesti selge, et ei soovi käia jala või sõita rattaga. jah, on täiesti selge, ma teadsin, et te hakkate siin mulle vastu vaidlema. aga tahtsin lihtsalt öelda, et me tahaksime kasu-, et äh, kakskümmend protsenti samuti tõstetaks jalgratturite, jalakäijate, bussiga ja rongiga sõitjate arv. kuid me nägime, mis juhtus Kopenhaagenis, see eesmärk ei ole üldse mitte lihtne. isegi Berliinis öö, äh, on võimalik väga palju ära teha, seda on näidanud arengud, sellepärast et seal on tõesti jalgratturite arv tõusnud äh, poole võrra jah, meil on mobiilsust võimalik äh, tõsta, mobiilsus tähendab ka seda, et me kasutame jalgrattaid, äh, tramme ja muid äh, vahendeid. ja nüüd majanduslikud puudused. näiteks analüüsid on näidanud, et kiirteed Müncheni ümber on viimase kümne aasta jooksul lõpetanud vähemalt saja talu eksistentsi. peale selle on ära kadunud väga paljud väikepoed. see kõik puudutab töökohti, infrastruktuuri ja ka keskkonnakaitset. me näeme siin väga selgelt, et elukvaliteet langeb, töökohtade arv väheneb ja ma arvan, et need on aspektid, mis kuuluvad ka transpordi hulka ja ka neid tuleb siin raportis välja tuua. ma saan aru, et härra esimees soovib, et ma nüüd oma suu kinni paneks.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 mulle väga meeldib, aga tuleb öelda, et öö, öö, ajaloolistel põhjustel on juba kõnniteed seal väga kitsad. aga ma olen kindel, et selle rahaga, mis me nendest fondidest saame, saame ka, me kaasa aidata ka jalgrattaliiklusele Madridis. ma tahaksin tänada härra Kroši ja härra Alvarest nende jõupingutuste eest jah, tõesti on oluline äh, koostada raport Euroopa transpordi tuleviku kohta. ma nõustun asjaoluga, et transport on Euroopa turgude jaoks oluline. aga mis puudutab äh, tõhusat äh, koomutuaalsust, siis öö, peame me siin omavahel kokku leppima, äh, sest kui me äh, siin jäämegi tüli kiskuma, siis kaotame me kõik. seetõttu ka võib täheldada, et härra Kross üritab meid lepitada. me peaksime tooma välja selged numbrid erinevate transpordiliikide äh, kohta ja tõesti muutma erinevad liigid transpordiliigid nähtavaks, tuleb välja tuua, kus äh, äh, need erinevad transpordiliigid on ja kuidas nad saaksid koos toimida. nüüd siseturg. ma ei ole seda päris pähe õppinud endale, aga ma usun, et Lissaboni lepingus on olemas sätted, mille läbi saab sundida liikmesriike äh, Ähm, ellu rakendama õigusakte õigeaegselt. Te mainisite Galileod, aga meil, Galileod, aga meil on ka TEN-id, mis on väga toredad näited. aluslepingud ju võimaldavad kahepoolseid suhteid ja komisjonil, Euroopa Komisjonil ei ole öö, äh, piisavalt võimu, et Äh, sundida äh, eel, peale eelarvelist ja ka poliitilist äh, õigusaktide ellurakendamist. tundub, et meil ei ole kõikide projektide jaoks ühtset poliitilist tahet. maanteeliikluse ameti loomise puhul on mul küsimus, et kuidas me saaksime laiendada rakendusala nii palju, et kaasataks ka linnad, mitte ainult kiirteed Eh, linnade kaasamise puhul astusime me eelmise mandaadi ajal juba eh, mitmeid samme edasi. nüüd need mõõdetavad kriteeriumid. Eh, te rääkisite bussidest ja rongidest, tuleks kaasata ka trammid, et linnapiirkonnad oleksid rohkem nähtavad. mis puudutab võrgustikke, siis ma nõustun täiesti selle kuldse reegli äh, põhimõttega. Äh, lennujaamadest ei ole siin eriti palju räägitud, võib-olla siiski peaks. ja need mõõdetavad eesmärgid siis, see nelikümmend, see neljakümneprotsendiline eesmärk ähm, äh, liiklusõnnetuste puhul, võib-olla peaksime me jääme viiekümne protsendi juurde sest mõningad piirkonnad on ühinenud programmiga hiljem ja neil läheb ka kauem aega. ma jääksin selle viiekümne protsendi juurde äh, surmaga lõppenud õnnetuste puhul ja neljakümne protsendi juurde tõsiste vigastustega õnnetuste puhul. eelmise mandaadi ajal siin olnud inimesed mäletavad meie arutelusid ja teavad, et teatud vähenemised on aset leidnud seega ma paneksin ette nelikümmend ja viiskümmend protsenti. nüüd raudtee. see on ka seotud sellega, et kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks peaks vähenema meie elektritarbimine, aga teie tekstis võib seetõttu olla sees teatud vastuolu. nüüd äh, erinevate liiklus äh, transpordiviiside kasutamine, siin on võib-olla probleeme näiteks äh, siseveekogude transpordiga, mida, mida tuleks lahendada. suur tänu suur tänu, proua härra esimees, ma ei lobise eriti kaua, ma tahaksin tänada härra Kroshi suurepärase raporti eest, siin on päris palju loogilisi asju sisse kirjutatud, seda küsimust, neid küsimusi on arutatud ju parlamendis aastaid, kõik need eesmärgid ja nii edasi. aga mul on teatud probleeme, kolleeg Van Dalen juba tõstatas äh, neid ja ma tahaksin need üle korrata. üldiselt arvan ma, et Euroopa Liidus oleme me liiga ettekirjutavad, mida me ei peaks tegema. me arvame, et me leiame transpordiprobleemidele Euroopas mingisugused imerohud, aga iga liikmesriigi olukord on ju transpordisüsteemide puhul erinev juba näiteks geograafilistel põhjustel mõningaid asju teeb ju Euroopa Liit väga hästi, aga ka liikmesriigid peaksid äh, täitma oma kohustusi, liikmesriigid, nende valitsused, kohalikud omavalitsused peaksid lahendama oma siseprobleemid. me peaksime ka neile ütlema, et te peate oma kohustused täitma. Äh, ma kordaksin üle veel paar olulist punkti, Äh, millest rääkis härra Van Dalen. ka äh, härra Kross rääkis sellest mingisugusest fondist. et mille jaoks selline fond, kust see raha peaks tulema? loomulikult me toetame neid projekte erinevaid, aga meie valitsuselt soovitakse kärpeid, meil on liiga palju bürokraatiat ja üle Euroopa, üle maailma tegelikult on valitsused suure arve äh,, surve all niisiis, millega peaks see fond tegelema? kui me vaatame siin teadus- ja arendustegevust, siis meil on olemas seitsmes äh, arengu äh, raamprogramm. aga mis puudutab transpordifondi Euroopas, siis seda ma ei toetaks. samuti tuleb mõista, et mõningad, mõningaid liikmesriike erinevalt Ühendkuningriigist, mis on äh, saareriik, mõningaid äh, liikmesriike mõjutab äh, oluliselt piiriülene transport ja meil on tarvis siin väga head koostööd, sellega ei saa ju vastu, sellele ei saa ju vastu vaielda. me peame siin silmas pidama just seda rahvusvahelist mõõdet. me räägime siin maanteetranspordist, raudteetranspordist, me peame nüüd nõustuma selles osas, et me oleme eri meelt näiteks rohest, rohelistega lennunduse valdkonnas. Ühendkuningriik on saareriik. me oleme liberaliseerinud lennunduse, meretranspordi üldiselt. seega me peame tegema koostööd transpordi osas ja teisalt me oleme ju ka kaubandusplokk ja mõningad liikmesriikidele ei pääsegi ligi teistpidi kui lennu või mereteed pidi me peame siin ju looma võrdsed võimalused kõigile. ja läbi oma parlamendi õigusaktide peame me tunnistama seda, et me oleme ülemaailmselt oluline kaubandusplokk, seda ei tohi unustada. ja lõpetuseks, mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis minu arvates on äh, transpordi peadirektoraadiga väga lihtne koostööd teha, meil on olnud ju vaidlusi ja probleeme äh, me, me oleme mitmel puhul eri, erinevatel arvamustel, aga probleeme meil ei ole. keskkonna peadirektoraadiga aga ei saa koostööd teha, sest nad ei soovi tunnustada transpordisüsteemi olulisust, mis puudutab majandusarengut, töökohtade loomist ja nii edasi kui me räägime siin koostööst peadirektoraatide vahel, siis see on hädavajalik. keskkonna peadirektoraadi puhul on, seal on mõningad inimesed, kes on justkui teiselt planeedilt pär-, pärit, kui mina olen nendega rääkinud. me peame tõesti öö, ühendama kõik viisi, transpordiviisid, me ei tohiks mitte ühtegi nendest eelistada, et kõik liikmesriigid saaks kasu ja et me mõistaksime, et me oleme tegelikult kaubandusplokk ja peame äh, kauplema kõikide teiste riikidega maailmas. suur tänu! keskkonna peadirektoraat teiselt planeedilt, kas ma sain õigesti aru? härra Kalsen. suur tänu, härra esimees! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Grossi suurepärase raporti eest lisaksin paar kommentaari. ma lugesin komisjoni dokumenti kakskümmend kakskümmend strateegia kohta ja infrastruktuuri, äh, transpordi infrastruktuuri jätkusuutliku arengu kohta pole seal sõnagi. aga see oluline dokument peaks arvesse võtma ka transporti, sest see on kaubandusele, tööstusele, tööhõivele kriitilise tähtsusega niisiis tuleks transpordile pöörata vähemalt miinimum tähelepanu selles dokumendis. ma käisin ära ITRES hääletusel, äh, ma olin seal raportöör ja mu raport muuseas läks läbi ühehäälselt ja seal räägitakse transpordi keskkonnamõjudest ja kahe, kakskümmend kakskümmend keskkonnaeesmärkidest ma soovitan seda raportit ka teie, teile siin. seal räägitakse jätkusuutlikest transpordisüsteemidest. veel üks asi. programmeerimine, planeerimine ja eesmärkide saavutamine. planeerimine on oluline faas ja meil on tarvis seda lihtsustada et me ei keskenduks ainult transpordi üksikutele liikidele, vaid et me tooksime kokku kõik erinevad transpordiliigid. seetõttu peame me edendama koostoimimisvõimet. see on oluline osa planeerimisfaasist kui me ühildame erinevad transpordiliigid planeerimisfaasis, siis oleme me astunud suure sammu edasi. teiseks, Euroopa Liidu transpordiorganisatoorne külg on erinev pan-Euro-, pan-Euroopa süsteemist. meil on tarvis need kaks süsteemi ühendada nüüd, kus me liigume ju üleilmastumise suunas traditsioonilisest Euroopast eemale. siis nende eesmärkide täitmine. Hispaania minister mainis seda oma äh, äh, siin kuulamisel, uus volinik äh, rääkis sellest samuti. niisiis on minu arvates saabunud õige aeg paika panna see fond, millest härra Kross ka oma raportis räägib, see on ainuke võimalus. meil peavad olema erilised ressursid, mitte tavapärased eelarvelised ressursid, mille eraldavad liikmesriigid, vaid meil peab olema eraldi spetsiifiline fond selle küsimuse jaoks. fond, mis ei kata erinevaid valdkondi, nagu näiteks ka energia, vaid öö, eraldi fond selle tööstusharu jaoks. ja sellest peaks saama öö, siis mootor erinevate meie poolt finantseeritavate projektide ja infrastruktuuriprojektide elluviimiseks, et meie mitmeaastased plaanid lõpuks ka reaalsuseks saaks. lõpetuseks härra Puias. Grazie presidente, io mi complimento con il relatore, il relatori ombra. aitäh, eesistuja. suur ähm,, õnnitlen raportööri ja variraportööre selle väga hea töö eest. siin on piisavalt mõtlemisainet ja keskendun kahele aspektile. esiteks fond, mis välja pakutakse, teiseks platvormid ehk siis erinevate transpordiliikide ühendused. fond siis kõigepealt. küsiksin raportöörilt kohe, kas oleks võimalik lisada tema parameetritesse ka ohutuse parameeter? see on fundamentaalne parameeter. kui teeme vahet erinevate transpordiliikide vahel, äh, millele fondi raha kulutatakse, teiseks arvan, et vajame kriteeriumi selleks, et eraldada fondi, äh, fondirahasid ja teha seda kahes faasis. kõigepealt, kõigepealt, kui raha kulutatakse selleks, et ületada iga transpordiliigi mm, loomulikke piiranguid. lubage, ma selgitan, mida ma silmas pean. kui me nüüd anname rohkem raha nendele transpordisüsteemidele, mis praegu juba töötavad mis on juba efektiivsed. siis suurendame sisemist diskrimineerimist nende suhtes, kes on efektiivsed ja nende vahel, kes praegu veel seda ei ole. tänu näiteks sellele, et nad on alles liitunud Euroopa Liiduga või sellepärast, et nad kannatavad selle all, et nad on näiteks väga kauge ja selline äh, kõrvale jääv piirkond. see ei tähenda, et neid tuleks veel karistada. ehk peab olema mingi kriteerium, mis viiks sisemise solidaarsuseni erinevate regioonide vahel. ja siis peaks olema teine faas, kus hakkame kasutama kriteeriume, millega premeerime neid võrgustikke, mis eesmärke täidavad. muidu, kui taolist jaotust ei ole siis tekib Euroopa, mis alati töötab kahel tasandil kahe erineva kiirusega. ja nad öö, äh, kaugenevad üksteisest ikka kaugemale ja kaugemale. teiseks, hästi lühidalt, platvormide defineerimine ehk siis erinevate äh, liik-, transpordiliikide omavahelised ühendused. minu ettepanek on uurida maismaatranspordi vabandust, eh, siseveekogude eh, võimalusi uurida. võib sisse tuua äh, niinimetatud valgala idee. Need võivad olla ka näiteks äh, sisemered, mereliinid. me ei räägi siin mitte ainult äh, laevandusest Põhja-Euroopas, kus on tegemist eh, siseveekogudega, vaid ka meretranspordiliinid Kreeka saarte vahel või liinid eh, saarte ja eh, mandri vahel, mis võiks saada seda toetust, nii et tänan teid, härra esimees, teie lahkuse eest ja ma kutsun üles raportööri pöörama tähelepanu nendele asjadele ja ma suure heameelega aitan teda täiendavate kirjalike kommentaaridega. aitäh, komisjon, proua Jeeger, aitäh, härra esimees. aitäh härra Grossile tema raporti eest see on äh, vägagi mõtteid äh, tekitav ja härra Foster, tänan äh, transpordi peadirektoraati kiitvate sõnade eest. lubage, ma räägin paari sõnaga raportist. loomulikult ootame lõpliku raporti ära ja selle komisjoni kollektiivse tarkuse ära, aga tahaksin teiega jagada esialgseid kommentaare. komisjon tervitab seda raportit, mis toetab peamisi president Barroso poliitikaid, mis puudutab äh, ka volinik Kallase prioriteete ja transpordi ideid. komisjon eriti hindab neid eesmärke, mis siin raportis on välja pakutud, eriti äh, transpordiliikide äh, või koomodaalsuse rakendamist, turu avamist nii maanteel kui meredel kulude parandamist, kulustruktuuri parandamist ja TNT võrkude loomist ning ühise finantseerimisinstrumendi loomist. komisjon usub, et mõõdetavate eesmärkide seadmine aastaks kaks tuhat kakskümmend, mitte aastaks kaks tuhat kaks, kaks tuhat kümme, nagu te järeldustesse sisse panite, ma usun, et siin on tegemist trükiveaga, aga ütleksime, et mitte kõik eesmärgid ei ole ilmtingimata pahad ja ilmselt ei saa eksida, kui valime vabatahtlikuks eesmärgiks liiklusohvrite vähendamine, vähendamise, kuid meid panevad muretsema konkreetsed meetmed, nagu näiteks uue agentuuri loomine maantee tra- äh,, transpordi jaoks, eriti arvestades subsidiaarsuse põhimõtet, ja me usume, et vaja, on vaja täiendavat analüüsi selleks, et rääkida mõnedest mõõdetavatest eesmärkidest, mainin siin vaid kahekümneprotsendilist emissioonide vähendamist. maanteetranspordile, see on sektoriaalne eesmärk, kuivõrd meil ei ole mitte mingisuguseid muid majandussektoreid. see on meie probleem ja me peame hindama seda. millist interaktsiooni vajame CO kahe ähm, eesmärkide täitmiseks, arvestades autosid ja veokeid samuti. samuti kahekümneprotsendine elektritootmise emissioonide puhul vajab täiendavat analüüsi, sest me usume, et see ei vähendaks palju transpordiemissioone, kahekümneprotsendiline lennunduse saaste äh, vähendamine on hästi auahne eesmärk komisjoni arvates ja me tahaksime täiendavalt analüüsida, kas oleks äkki kulutõhusamaid meetmeid neid eesmärke silmas pidades? nagu ma ütlesin, need on ainult esialgsed kommentaarid, ootame ära teie lõpparuande ja teile infoks, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, komisjon alustanud tööd uue valge raamatu kallal ning välis, äh, väliskonsultatsioonid avalikkusega peetakse kahe tuhande kümnenda aasta teisel semestril. loomulikult arvestame teiega ja meie kollektiivse tööga, et saavutada äh, tulemusi kogu Euroopa jaoks, aitäh! aitäh, komisjon, härra Grosch, kas soovite teha kokkuvõtte? nii lühidalt kui võimalik, palun. suur tänu, härra esimees. tahaksin kõiki tänada, kes sõna võtsid nende panuse eest ja tahaksin tänada ka neid, kes ei ole teatud ettepanekutega nõus, sest nüüd on meie eeliseks see, et me väga täpselt teame, kus me omadega oleme ja millest edaspidi lähtuda. tahaksin tänada ka komisjoni, sest ma tean, et äh, nii komisjon kui ka meie loodame et äh, transport peab jääma meie tegevuse keskmesse ja sellepärast äh, tuleb meil tegeleda selle küsimusega. ja vahel me ei saa võib-olla teistest valdkondadest aru ja mainime siin irooniliselt administratsiooni ja keskkonnakaitset, aga on täiesti selge, et kui meie ei hakka siin põhijooni paika panema, siis teised kas ei tee seda või teevad seda meist mööda. nii et me peaksime siiski oma kogemused ja oskused ka panema sellesse mängu. ma ei hakka kõiki märkusi kommenteerima, lihtsalt toon mõned äh, üks, üksikud punktid välja on täiesti selge, mida ütlesid äh, proua Foster ja ka mõned teised, et äh, agentuur ja transpordifond võib-olla tekitavad muret. teised kolleegid tundsid ole, tundusid olevat avatumad selle küsimuse osas. ma olen nõus sellest küsimusest rääkima, sest kui me loome finantsvahendid, siis peaksid need olema öö, äh, tõhusad, aga öö, Nad peaksid olema ka stiimuliks neid kasutada Euroopa tasandil ja nad peaksid olema lisavahendiks äh, riikide regionaalpoliitika kõrval, nad ei peaks midagi asendama ning ma arvan, et äh, me oleksime usaldusväärsemad, kui meie sõnadele järgneksid ka teod siis finantsvahendite ja stiimulite näol. mis puudutab agentuuri, siis ma olen agentuuride puhul, kui nad on tõhusad ja kui nad täidavad Euroopa tasandil ülesandeid. ja maanteetranspordi puhul on täiesti selge, et turvalisus on väga tähtis. seda ei ole vaja siin arutada, kuid mina tahaksin lihtsalt välja öelda, et kui me homme päev sooviksime viia läbi reformi, millega me saaksime äh, Euroopa tasandil reguleerimisagentuuri, sellepärast et regulatsioon liikmesriigi tasandil ei ole olnud siiamaani piisav või on olnud pigem vastuoluline, siis meil on vaja selleks, et komisjoniga koostööd teha, ka teatud reguleerivat ametiasutust. tahaksin kommenteerida ka märkusi siseturu kohta. kui te loete seda ettepanekut siseturu kohta, siis mina arvan, et siseturg on väga tähtsaks vahendiks Euroopa Liidu jaoks äh, ja meie eesmärgiks peaks olema siseturu täiustamine. aga seda ei peaks tegema ükskõik mis hinna eest ja kohe kindlasti mitte äh, sotsiaalvaldkonna ja keskkonnakaitse kulul. see kõik on siin tekstis ka ju kirjas. kolleeg Kraamer, need negatiivsed mõjud tahtsin teile anda täna võimaluse veel kord need numbrid laua peale lajatada, aga ma ei ole teie lähenemisega nõus. teiselt poolt ma leian, et äh, eesmärgid keskkonnakaitses, mis on paika pandud, on väga selgelt välja toonud meie need kohad, mida me soovime toonitada Oh, te võite kindel olla, et siin ei ole mitte midagi äh, suvaliselt kirja pandud, et me siiski lähtume ekspertide arvamusest, me ei tohiks ära unustada, et kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme äh, saavutasime me eesmärgi miinus nelikümmend protsenti, mitte miinus viiskümmend protsenti ja nüüd on meile järele jäänud kuuskümmend protsenti, mida tuleb neljakümne protsendi võrra vähendada. nii et üleilmne eesmärk aastaks kaks tuhat kümme tähendaks seda, et me räägiksime vähendamisest äh, peaaegu miinus kaheksakümmend protsenti, mis minu arvates oleks väga hea tulemus. rääkigem sellest ja ma arvan, et me jõuame kokkuleppele. kolleeg Elka Trui, ma tean, et õnnetus Belgias on jällegi märk sellest, et meil tuleb survet avaldada eesmärkides on see väga selgelt välja toodud. kahjuks pidi ka komisjon seda tõdema. praegusel hetkel on meil olemas küll tehnoloogia, aga meil ei ole vahendeid, kuidas äh, liikmesriike sundida neid, äh, seda tehnoloogiat kasutama. sellepärast olen ma siia lihtsalt eesmärgina kirja pannud, et kõik uuendused äh, peaksid olema sellised, mida on ka võimalik kasutada. sest minu arvates on täiesti absurdne olukord, kus kõik teavad raudteetranspordis, et äh, on olemas kõrged turvalisuse meetmed ja et meil on ikka veel infrastruktuur, kus ei ole võimalik seda kõrget tehnoloogiat kasutada, siis on see olukord täiesti mõttetu. nii et meil tuleks seda äh, fondi ja selle vahendit kasutada just selleks, et selles valdkonnas parandusi teha. ma arvan, et teatud liikmesriikides äh, peaks äh, huvi selle vastu olema väga suur. tahaksin tänada ka liberaale, siseturg, nagu öeldud, on tähtis ja olen nõus äh, ka kõikide teiste fraktsioonide tehtud märkudega, märkustega, mida tehti, ma arvan, et siseturu täiestamine on väga tähtis, aga nagu öeldud, seda ei peaks tegema mitte iga hinna eest. rohelistele andsin juba vastuse ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kolleeg Kašini sõnad, et äh, kui transpordipoliitikas jätkusuutlikud arengud siiamaani ei ole piisavalt tagatud, siis tuleksin tagasi selle juurde, mida ütlesin enne. meie kätes ja ka voliniku ja komisjoni kätes on see, et me saame öelda, et äh, transpordi puhul me ei räägi mitte ainult transpordist ja kaubaveost, vaid ka sotsiaalsetest küsimustest, majanduslikest küsimustest, keskkonnakaitse küsimusest. ja volinik ja komisjon peaksid teadma, et me toetame neid, kui nad ka nende aspektidega arvestavad. lõpetuseks, härra esimees, tahaksin paluda, et äh, muudatusettepanekute tähtaeg ei oleks liiga pikk aga pärast muudatusettepanekute tegemist peaks olema meil natukene aega selleks, et me saaksime omavahel seda küsimust ka arutada, et me saaksime komi-, kolleegide muudatusettepanekute tasandil siis võib-olla kolme-nelja-viie nädala jooksul välja töötada arvamuse ja et ma saaks võimaluse rääkida mitte ainult variraportööridega, vaid kõigiga, kes on teinud muudatusettepanekuid. selleks, et Ehm, ehk siis minu palve, et muudatusettepanekute järel peaks meil olema paar nädalat aega, enne kui asume hääletama. ma teeksin ettepaneku, et meil peaks umbes neli nädalat olema muudatusettepanekute tegemiseks ja hääletus peaks siis toimuma kuue nädala pärast, selleks et meil oleks võimalik neid muudatusettepanekuid arutada. no nii, et aprillis saaksime siis võib-olla siin hiljemalt maikuus siin hääletada, selleks et me saaksime enne suvepuhkust selle dokumendi täiskogul vastu võtta okay, thank you, Mr Gross, if you suur tänu, härra Gross. Äh, kui te küsisite, pa-, palusite, et esimese märtsi muudatusettepanekute esitamise tähtaega, et tule, tuleks pikendada, siis mul ei ole selle vastu midagi, aga siis tuleb pikendada ka teisi tähtaegu. kui te soovite kuupäeva pärast esimest märtsi, siis äh, ja me võime seda korraldada, aga siis tuleb ka teised tähtaega edasi lükata. teeksin ettepaneku, et meil oleks kolm kuni neli nädalat selleks, et neid muudatusettepanekuid ette valmistada ja siis teha, selleks, et kõik siis tõesti ka jõuaksid need mulle esitada. Then... siis näiteks viieteistkümnes märts annaks meile piisavalt aega ja siis me ei jääks toppama ka lihavõtete taha. niisiis, viisteist märts saagu olema täht-, äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja siis vaatame üle ka ülejäänud tähtajad. niisiis, hääletame äh, mais, kas siin komisjonis või täiskogul, et, et asi jõuaks valmis äh, juunini ülemkoguks. jah, me üritame mais sellega ühele poole saada. kui me praegu otsustame edasi lükata muudatusettepanekute esitamise tähtaja, siis peame me vaatama, kuidas see sobitada meie järgmiste komisjoni koosolekutega. ma mõistan teie muret ja, aga ettepanek on praegu viisteist märts. olgu. viisteist märts ka keskpäev saagu olema see tähtaeg. me oleme natukene ajakavast maha jäänud. järgmine päevakorrapunkt. Ehm, lennundusohutus, maksud. härra Leitfriedi raport, siia on esitatud kaheksakümmend muudatusettepanekut härra Leifrid, palun. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid, ma üritan aega tagasi teha ja mitte väga kaua rääkida. olukord on kokkuvõttes järgmine suur üksmeelsus valitseb kõige tähtsamates valdkondades variraportööride ja raportööride vahel. ma olen teiega nõus, härra esimees. väga paljude muudatusettepanekute eesmärk on sarnane ja mõnede puhul on näha ka, et lobitööd on päris korralikult tehtud kuid ähm, sellegipoolest ei ole väga raske asju pöörata nii, et äh, hääletusel saaksime me kõik hääletada üksmeelselt. teatud osa muudatusettepanekuid läheb selles suunas, et äh, tuleks kasutada lennujaama võrke ja tundub, et muudatusettepanekute tegijad pole kõik aru saanud, et mina ei ole arvestanud juba lennujaamade võrgustikega. me peaksime nüüd lihtsalt arutama, kuidas me seda vormiliselt paremini struktureerime, kas me saaksime mitu muudatusettepanekut korraga kokku panna või et me kuidagi üritame mingit kompromissettepanekut välja töötada me oleme suuremal või vähemal määral nõus ka selles osas, kuidas reisijaid äh, informeerida turvalisuse nõuetest ja siin on jällegi kaks lähenemist. üks lähenemine, mida ka mina esindasin, nimelt seda, et erinevates läbirääkimistes tuleks nad ka kohe kaasata. selle vastu aga räägib see, ja paljud kolleegid on seda ka maininud, et turvalisuse puhul äh, on tegemist julgeoleku jaoks tähtsate andmetega, mis ei tohiks äh, välja lekkida ja peale selle meil ei ole mitte mingit demokraatilist legitimatsiooni reisijaid kaasata. ja nüüd ma olen üritanud välja töötada kompromissi selleks, et mõlemat poolt ühe katuse alla tuua. tahan tänada kahte roheliste tehtud äh, muudatusettepanekut ja nende tegijad, tegemist on väga tähtsate muudatusettepanekutega, mitte mingite poliitiliste muudatusettepanekutega, sellepärast ma toetan neid. põhiliselt tehakse täiendusi lennujaamade suuruse kohta millele siis, millistele siis need äh, sätted peaksid äh, kehtima. on kolm lähenemist, öeldakse, et äh, kõik äh, ärilised lennujaamad peaksid olema kasutat- äh,, hõlmatud, mina olen ka selle ettepanekuga nõus. teine lähenemine on, et äriliste lennujaamade puhul äh, alates miljonist reisijast ja kolmandaks äh, sama, aga siis viiest miljonist reisijast alates minu arvates on tegemist tõesti maitseasjaga. mulle tundub, et on mõistlik äh, üldiste lennujaamade kulude puhul jääda selle juurde, mis on praegu, aga turvalisuse küsimuste puhul ma arvan, et me peaksime tõesti rääkima kõikidest äh, ärilise kasutusega lennujaamadest. on veel mõningaid muudatusettepanekuid äh, mis räägivad äh, hindade tõstmise võimalusest äh, turvalisuse puhul ja ma arvan, et kõik fraktsioonid on minuga nõus, kui me räägime, et julgestustasusid peaks olema võimalik edasi kanda lennujaamadele ja reisijatele. sest praegusel hetkel oleme me ju paika pannud, et äh, need on maksud, mille puhul riik peab ise asjad lahendama muidu tundub kõik olevat üpriski selge, välja arvatud liberaalide muudatusettepanek number kuuskümmend seitse. sellest ei saanud ma aru ei lugedes inglisekeelset ega ka saksakeelset varianti, nii et ma peaksin proua Hennis Blaschega sellest rääkima ja ootan nüüd kolleegide kommentaare. aitäh, härra Leifrid äh,, härra Shadi EP nimel. aitäh, härra esimees. hakatuseks tahaksin tänada raportööri selle äh, hea töö eest ja tõsiasja eest, et ta oli alati valmis meiega kohtuma ja tegema koostööd. mul on väga hea meel, et suutsime jõuda kompromissini mitmetes olulistes punktides. ma arvestan aga ikkagi sellega, et järgmised päevad võimaldavad meil lahendada äh, transparentsuse probleemi ja mis puudutab kulusid äh, ja mm, lennureisijate mingi lisatasude kohta, siis ei ole minu arvates vajalik lubada reisijatel sekkuda kogu julgeolekuprotseduuri. Neid tuleb lihtsalt teavitada kuludest, mida neil kanda tuleb ja julgeolekuga seotud kuludest, nii et ma loodan, et mõne päeva jooksul suudame jõuda kompromissini. ja jälle lubage mul tänada teid koostöö eest, härra. aitäh, härra Salmend, äh, proua Hennis Plašjad ja muudetus kuuskümmend midagi, mis iganes ta oli, kuuskümmend seitse. aitäh, härra eesistuja teen lühidalt, sest peaksin olema tegelikult teises komisjonis, tänan raportööri. selle kommentaari kohta, mida raportöör esitas lennujaama võrkude suhtes, ma olen ka selle toetaja. see tähendab, et võime vaadata seal lahknevusi ja antidiskrimineerimise poliitika on siin küsimus kui tuleme välja äh, kompromissiga, vabandust, ma ei ole selle pooldaja. Te räägite roheliste muudatustest, nad on head kolleegid, aga liberaalid neid muudatusi toetada ei saa. minu enda muudatusettepanek kuuekümne seitsmes nimelt. muudatusettepanek number kuuskümmend seitse, minu põhjendus on hollandikeelne põhimõtteliselt usun seda, et lennujaamade kasutajatel kasutajatele tuleks anda rohkem informatsiooni julgeolekukuludest ja selle finantseerimisest. seda tuleks esitada üksusena, ühikuna, julgeolekutasuna igas lennujaamas ja see peaks toimuma. konsulteerides IKEO põhimõtetega, selline on tõlge inglise keeles, võime sellest hiljem rääkida, ma pean praegu lahkuma, väga vabandan aga te võite lihtsalt hääletada kuuekümne seitsmenda muudatusettepaneku poolt, aitäh. aitäh, proua Hannes Plašat, kui te äh, välja tormate, asi päris nii lihtne ei ole, aga proua Littenberg Roheliste nimel. Äh, jah äh,, proua kolleeg, ka mina leian, et mõned liberaalid on väga armsad, aga ma ei jaga nende lähenemist, kui nad nõuavad anti, äh, kui nad nõuavad sotsiaaltumpingut äh, nii et see armastus nii kaugele ei lähe. mis puudutab tähtsaid küsimusi selles valdkonnas, jah, meie oleme läbipaistvuse poolt, see on väga hea, eriti just lennuliikluses ja selles osas, mis puudutab subventsioone ja riigiabi ja peidetud subventsioone. ja on väga tähtis et me sellega tegeleksime ja ma olen igasuguste läbipaistvuse suurendamise ettepanekute poolt. minu arvates peaksime me äh, hoolitsema sellest, et nende probleemide silmi kinni ei pandaks, eriti just turvalisuse valdkonnas. kui me ei vaata väga täpselt ja selgeid reguleeringuid ei sõnasta, siis juhtub see, mis minevikuski nimelt, et siis hakkavad salamisi sisse hiilima peidetud subventsioonid, minu arvates juba aastaid on meil valitsenud segadus, läbipaistmatus, kulusid lükatakse ühelt realt teisele ja ma arvan, et avalikkuses on, toimuv arutelu läbipaistvuse üle on väga tähtis. kui me räägime ka kuludest, siis ma ei ole nõus sellega, et ma olen valede poliitikate pantvangiks. eriti sellepärast, et äh, mõni valitsus on võtnud täiesti vale positsiooni mingi rahvusvahelise poliitika pärast see peaks olema ka täiesti selge. aga ei saa olla nii, et äh, riik maksab ilma, et mõjude hinnangut oleks täiel määral läbi viidud, sellepärast et mulle jääb vahel mulje, eriti kui me räägime siin vedelikest või ka kehaskänneritest, et kui on vaja mingeid suuri aparaate või masinaid müüa, siis kõik julgeolekuteenuse pakkujad on kõige paremad asjatundjad, keda meil on võimalik kasutada. ehk et kõik, mida nad meile ette laulavad, seda me usume ja nad ütlevad, et kõiki probleeme on võimalik lahendada. mina aga leian, et meil on vaja lennujaamades personali koolitada ja kui neil on hea haridus, siis on see ka kõige parem turvalisuse garant mina olen kulude võrdse jagamise poolt, aga ma tahaksin vältida seda, et riigid suvaliselt hakkavad paika panema kõrgemaid julgeolekumeetmeid, seda tihti poliitilistel kaalutlustel või selleks, et lihtsalt meile luua illusiooni julgeolekust. me teame, et julgeoleku küsimus jääb ka tulevikus äh, raskeks küsimuseks lennujaamades. ja mulle tundub, et äh, paljud liikmesriigid mängivad siin lihtsalt äh, salalikku mängu. nagu öeldud, minu arvates äh, hea väljaõpe on kõige parem turvalisuse garantii ja sellepärast ma palun, et te toetaksite neid meie ettepanekuid ja tänan härra Leichtfriedi tema suurte pingutuste eest jõudmaks kompromissile selles äh, vägagi plahvatusohtlikus valdkonnas. suur tänu, proua Foster. suur tänu, härra esimees, ma üritan ka lühidalt teha. kõigepealt suur tänu härra Leifridile, ta on korraldanud väga tõhusaid koosolekuid, meie arutelud on, on olnud väga head. ja nagu öeldud, üldiselt liigume me ühes suunas on küll paar-kolm valdkonda, kus meil on teatud erimeelsused. kõigepealt üks võtme küsimusi, need lisaturvameetmed. me teame, et nõukogu öö, vihkab selliseid asju, liikmesriigid selliseid meetmeid ei kannata. meie aga siin öö, komisjonis kõik arvame, et äh, liikmesriigid ise peavad kinni maksma need lisameetmed, äh, mille nad tööstusele ja lennujaamadele peale on pannud. nüüd räägime me siin nendest kehaskänneritest, mis on Ühendkuningriigis inimestele peale surutud, ma olen absoluutselt äh, vastu sellistele asjadele ja lõpuks peame me selle isegi kinni maksma. täiesti uskumatu nüüd paar muud valdkonda, nagu härra Laistrid ütles, on meil olnud ka vastuolusid rakendusala kõigepealt. lennujaamad soovivad jääda selle viie miljoni eh, juurde. siin on teatud probleeme, mina ei soovi eh, peale suruda ettevõtetele lisabürokraatiat, aga samas kui nüüd meeles pidada seda läbipaistvuse argumenti ja et äh, lennu, lennujaamades peavad öö, äh, äh, reisijad ka teada saama, mille eest nad täpselt maksavad ja siis on meil see ülempiir viis miljonit, siis on meil probleeme. härra Laitrid ütles, et kaasama peaks kõik kommertslendusid teenindavad lennujaamad jah, aga kui, ja kui öeldud, öeldakse, et see on kõik väga kohmakas, siis öö, lennujaamad peaksid oma süsteemid korralikult paika panema, mis ei ole kohmakad, liigselt bürokraatlikud. ja tagage, et süsteemid oleks lihtsad. mis puudutab seda, et reisijate esindajaid, organisatsioone kaasatakse konsultatsioonidesse, siis ma olen sellega nõus, inimestega tuleb konsulteerida, kohalikud omavalitsused on saatnud ka konsultatsioonidele oma inimesi. ning kohalike omavalitsuste esi-, esindajatel on õigus osaleda aruteludel turvaküsimuste üle seega ma ei toeta seda, et veel mingisugused reisijate organisatsioonid peaksid äh, olema kaasatud. ning lõpetuseks veel see läbipaistvuse asi, mina reisijana ei hooli sellest, kui palju täpselt öö, äh, ma, äh, on turvalisuse osakaal minu piletihinnas. ma soovin, et see oleks õiglane tasu ja ma soovin, et see raha, mil, mis minu piletist on eraldatud turvameetmetele, ka kasu-, et seda kasutatakse ka turvameetmete jaoks, mitte millekski muuks. niisiis, kokkuvõtteks minu arvates äh, jõuame me positiivse tulemuseni härra Leifridiga, meil on küll teatud erimeelsused, aga me peame ära ootama, mida nõukogu teeb pärast meie hääletust. suur tänu, proua De Verak! Euh, suur tänu härra esimees. ma nõustun eriti selle rahastamise ettepanekuga. me peaksime nõustuma põhimõttega, et neid eriti rangemaid meetmeid maksavad kinni liikmesriigid. ma tahaksin seda veel kord rõhutada raportöörile turvalisus ei puuduta ainult reisijaid, vaid kõiki kodanikke, seda võis näha ka üheteistkümnenda septembri rünnakutel, sest kannatada ei saanud mitte ainult inimesed, kes olid lennukites. riigid peavad vastu võtma meetmeid terrorismivastaseks võitluseks. mis puudutab äh, teisi transpordiliike, nagu näiteks raudteetransport, siis riigid äh, osaliselt rahastavad äh, turvameetmed turvameetmeid. seetõttu me toetame muudatusettepanekut kakskümmend üheksa täielikult. ma toetan seda mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse osa tekstis. eesmärgiks peaks olema paika panna ühtne ja läbipaistev turvasüsteem üle Euroopa liikmesriigid soovivad loomulikult öö, alles hoida omaenda süsteemid, me teame, et Hispaanias ja Prantsusmaal öö, on need küsimused parlamendi otsustada. aga öö, olukorda peaks jälgima ka sõltumatud amet, ametid, sellega tegelevad minu muudatusettepanekud, loodetavasti te toetate neid. jah, härra esimees, ma teen väga lühidalt, ma õnnitlen raportööri sest tegemist on väga keerulise teemaga. raportöör on teinud väga head tööd. mind huvitavad kaks muudatusettepanekut, need on roheliste omad. ma mõistan, et ma, ma mõistan muudatust kolmkümmend seitse väga hästi. me ei soovi ju karistada rohelisemaid transpordiliike nende turvakuludega me ei soovi siin ka ju väita, et me sama, samas väita, et me vähendame turvameetmeid teiste transpordiliikide puhul, eriti võttes arvesse seda, et minu arvates vähemalt äh, raudtee on turvaprobleem, nagu võis näha ka Hispaanias mõned aastad tagasi. ei olnud paika pandud mingisuguseid turvameetmeid äh, terrorismivastaseks võitluseks äh, raudteel. loomulikult me ei soovi karistada siin raudteed, seda juba öeldi. aga äh, raudteetranspordile, äh, raudteetranspordi puhul on väga vähe turvameetmeid, neid peaks olema eriti terrorismi valguses rohkem. nüüd muudatus kolmkümmend kaheksa ma pole saksakeelset teksti siin lugenud, aga siin räägitakse lennujaamade turvakontrolli tugevdamiseks, tugevdamisest, mis ei peaks, mis aga ei peaks tähendama e, ja viima kulude vähenemisele, ma saan aru, et tegelikult mõeldakse, et et need investeeringud ei peaks tähendama kulude vähendamist. ma arvan, et siin me peaks kasutama sõna eesmärk, mitte mõju. ehk siis, et eesmärk peaks olema kulude vähendamine, mitte et selle mõju võib olla kulude vähendamine. härra Kuhn. suur tänu, härra esimees. lihtsalt selgituseks, kui me räägime julgestustasudest lennuliikluses, siis tuleks meil võib-olla paika panna ka, et kui palju see maksab inimese kohta ühe lennu puhul ma arvan, et meil oleks vaja mingit numbrit teada selleks, et me teaksime, kuhu me liigume, sest muidu hakatakse ikka ja jälle ütlema, et kui veel hakatakse ostma kehaskännereid ja nii edasi, siis tehakse seda kõike selleks, et äh, keegi teine ei taha kehaskännereid osta, nüüd on võimalus need kuidagi maha parseldada. meil oleks komisjonilt siiski vaja selget informatsiooni selle kohta palju maksab turvalisus ühe inimese jaoks? nii palju, kui mina olen aru saanud ja ka Saksa lennujaamade puhul, kui nad ütlevad seda õigest, kui nad annavad õiget informatsiooni, siis ütlevad, et see on seitsekümmend senti kuni üks euro kakskümmend ja nüüd, kui kehaskännerid käiku lähevad, siis võib-olla euro viiskümmend. nii et meil oleks täpselt vaja teada, mis on need numbrid, millest me räägime ja et võib, võib-olla see maks peaks olema ka lennupileti peal kirjas. see on küsimus, mis on vaja lahendada. kui Saksamaa politsei teeb oma tööd, siis on Kall ka vaja täpselt teada saada, mis on see tasu, mida saadakse ja kuidas vältida seda, et äh, tööle hakatakse võtma inimesi väljaspoolt Euroopa Liitu. lõpetuseks tahan öelda, et härra Leichtfried, olete tõesti hästi töötanud ja mulle tundub, et olete välja sepitsenud kompromissi, millega kõik on nõus. suur tänu, härra Kuhn. enne komisjonile sõna andmist äh, ütlen ma ise paar sõna. ma toetan vägagi muudatusettepanekut kakskümmend üheksa. minu arvates on hämmastav see, et liikmesriigid arvavad, et reisijad peavad ise kinni maksma turvameetmed kui, kuigi terroristid ei ründa lennufirmasid, vaid riike läbi lennufirmade ründamise. Nad äh, ründavad seda, kus, kuhu lennujaamad on registreeritud, neid riike, mitte mingisugust lennufirmat, Lufthansat või British Airwaysi või mõnda muud ja riigid peavad ju turvameetmed kinni maksma ja siin on anoma-, anomaalia. igas teises valdkonnas maksavad kin-, maksab kinni turvameetmed äh, riik, aga lennunduses mitte. Äh, seetõttu ma toetan äh, muudatusettepanekut kakskümmend üheksa, kuigi ma hoiatan siin teid, et nõukogu astub sellele vägagi vastu ja võib juhtuda, et me peame võtma vastu otsuse, et kuna see on meie jaoks niivõrd tähtis küsimus, peame me kogu selle ettepaneku tagasi lükkama. loodetavasti nõukogus jääb peale terve mõistus, aga pidage meeles, kolleegid, et kui te seda küsimust nii tähtsaks peate ja toetate väga, nii väga raportööri, peate te olema valmis minema öö, nii kaugele isegi, et lükkate terve ettepaneku tagasi. teiseks rakendusala. mul on väga keeruline mõista, kuidas saab viis miljonit ühes lennujaamas olla turvalisem äh, vi-, viie miljoni, viie miljoniga äh, lennujaam olla turva, turvalisem kui näiteks nelja miljoni üheksasaja üheksakümne üheksa tuhandega äh, lennujaam ei saa ju ühelt poolt öelda, et asi on turvalisuses ja reisijad peavad selle kinni maksma ja teisalt ütlema, et ei, tegelikult meil on tarvis mingisugust piiri lennujaamadele, sest mõned ei saa endale seda lubada. minu arvates käivad need kaks asja käsikäes. kui liikmesriigid asja kinni maksavad, pole mingisugust lävendit tarvis ja ma toetan raportööri ja ka proua Fosteri poolt öeldut, kõik kommertslennujaamad peavad olema siia kaasatud, sest muidu on selles turvaketis oma öö, nõrgad lülid. kõik lennujaamad tuleb seega kaasata, aga ma ju ei oska ennustada, mis selle lehmakauplemise ajal toimuma hakkab, aga viis miljonit on minu arvates absurdselt kõrge ja tegelikult äh, öeldakse sellega, et me, me kaits-, äh, me kaitseme mõningaid lennujaamu sellepärast, et liikmesriigid ei maksa turvameetmeid kinni. aga paneme siis korralikult paika, et liikmesriigid maksavad, siis ei ole oluline, millised äh, lennujaamad on siia kaasatud. raportöör on teinud suurepärast tööd väga keerulise ja tundliku teema kallal, aga veel kord ma hoiatan teid siin. proua Foster, mina ja teisedki oleme selle asjaga ennemgi tegelenud, on, on olnud olukorras, kus eelmisel korralgi lepitusmenetluses parlament järele andis ma ütlen, hoiatan teid, ärge seekord järele andke ja olge valmis lõpuni minema, kui nõukogu ei nõustu, et liikmesriigid maksavad, siis viskame selle ettepaneku neile näkku tagasi. nüüd Euroopa Komisjon. suur tänu, härra esimees. tere hommikust kõigile. kuna raportöör on austerlane, saan ma rääkida oma emakeeles. härra esimees, kui tohib Herr Vorsitzender, Herr Leichtfried, wir haben zweimal jetzt härra esimees, härra Leichtfried, me oleme kaks korda seda küsimust siin komisjonis arutanud ja me näeme, et komisjoni eesmärgid äh, on leidnud selle komisjoni poolehoiu. me ju kõik soovime, et meil oleks direktiiv, millega tagada läbipaistvus, äh, üht ühtne praktika ja turvalisuse tagamine ja et julgestusmaksud kajastaksid endas tõelisi kulusid ja et seal ei oleks peidetud elemente. see kõik on väga positiivne komisjoni jaoks. tahaksin öelda paar sõna punktide kohta, mida siin äh, arutelus nimetati. esiteks äh, kohaldusala. Te ise ka väga selgelt ja otsustavalt äh, ütlesite välja oma arvamuse. see punkt ministrite nõukogus on olnud väga suureks probleemiks siiamaani. suurem osa liikmesriikidest sooviks lähtuda sellest viie miljoni nõudest, mis on praegu ka lennujaama tasude direktiivis kirjas siin on aga üks väike probleem. hoolimata sellest, et ka komisjoni jaoks viis miljonit reisijat on liiga suur, on veel üks ka teine probleem. nimelt lennujaamamaksude direktiivis lennujaamade maks, lennujaama maksude direktiivi vastu on Euroopa kohtusse esitatud kaebus ja öeldud, et vähemalt üks lennujaam igas liikmesriigis peaks olema puudutatud. eks me näe, mida Euroopa Kohus otsustab, aga juristid on mulle juba praegu öelnud, et ei saa välistada seda, et Euroopa Kohus lähtub sellest, et tõesti võib olla tegemist diskrimineerimisega. see tähendab seda, et see element muutuks tühiseks ja meil ei jääks lihtsalt viie miljoni piir ja vastavalt statistikale tähendaks see seda, et direktiivi ei peaks kohaldama seitsmes liikmesriigis ja komisjon ei saa sellega nõus olla. seepärast tuleb meil lähtuda sellest ettepanekust, kus on kaasatud kõik lennujaamad kui arutelus jõutakse tulemusele, et on vaja mingit piiri, nagu näiteks ühe miljoni reisija piir, siis jah, me oleme nõus selle üle järele mõtlema, aga viis miljonit reisijat on ka komisjoni jaoks kohe kindlasti liiga kõrge piir. teine punkt, äh, raske küsimus mis puudutab äh, erinevates liikmesriikides kasutatavaid erinevaid süsteeme, ka seda mainiti siin juba. meil on terve li rida liikmesriike, kus äh, lennujaama maksud panevad paika lennujaamad. meil on aga ka teistsuguseid menetlusi, kus äh, parlament paneb paika lennujaama tasud üks kolleeg viitas ka sellele, et Prantsusmaal ja Hispaanias tehtavad seda nii ja need ei ole ainsad riigid, kus need asjad nii käivad, ka Saksamaal on sarnane süsteem, kui isegi mitte täpselt samasugune. komisjoni jaoks oli väga raske kõike siia kirja panna, aga me pöörame tähelepanu sellele, et süsteem toimiks riiklikul tasandil ja et mitte kedagi ei diskrimineeritaks, et peetaks nõu ja et kogu süsteem oleks läbipaistev. ja kui me selle tagada suudame, siis me kindlasti leiame ka lahenduse, millega saavad kõik nõus olla. ja viimane märkus, me kõik teame, Euroopa Parlament transpordikomisjon vastutava komisjonina on selle poolt, et pandaks paika kohustused Äh, rangemate meetmete sisseviimiseks ja et neid ähm, meetmeid rahastataks siis riiklikest äh, eelarvetest. härra Leichtfried on seda ka juba kommenteerinud härra esimees, te olete ise ka näinud, et äh, nõukoguga kokkuleppele jõuda selles osas on väga raske. ma ei ole kindel ja tahaksin selle küsimuse siin tõstatada. kas ähvardus, et Äh, seda ettepanekut vastu ei võta, et kas see oleks midagi, millest me oleme huvitatud? meil on vaja läbipaistvust tagada, meil on vaja hoolitseda sellest, et kedagi ei diskrimineerita. kui see ettepanek läbi ei lähe, siis kaovad aga kõik need sellega kaasnevad äh, nüansid ära, nii et mõelgem sellele. muidu on aga dokument väga hea ja komisjon on seni toimunud aruteludega väga rahul, suur tänu! Would... suur tänu! loomulikult äh, võibki oodata, et komisjon nii räägib. uutele saadikutele teadmiseks. Teile esitati praegu klassikaline näide sellest, mis juhtub siis, kui me jõuame lepitusmenetlusse hak-, hakatakse vinguma, et jah, et siia tuleb järele anda, seal tuleb järele anda ja nii edasi. eelmine kord me tegutsesime niimoodi, saime petta ja ma teen teile ettepaneku, et ärgem saagem seekord petta. härra Leichtfried. suur tänu, härra president, härra esimees. ma tahan tänada kõiki, kes tegid äh, kes võtsid sõna, sellepärast et ettepanekud olid kõik konstruktiivsed. ma arvan, et reisijate puhul ja reisijatele andava informatsiooni puhul me jõuame kompromissile. härra Kuuni öeldu meeldis mulle väga, sellepärast et me ise ka mõtlesime selle peale, millised on meie erinevad võimalused äh, ja see, et seitsekümmend senti kuni euro kakskümmend äh, on need kulud, jah, umbes sellised need arvud on, sest meie uuringud näitasid kaheksakümmend senti kuni euro nelikümmend nii et äh, seda direktiivi on võimalik mõel-, muuta ka mõeldes sellele. mul on väga hea meel selle üle, mida komisjon ütles kohaldusala kohta, minu arvates on see lähenemine mõistlik ja me ei saaks nõustuda sellega, et seitsmes liikmesriigis see direktiiv ei äh, jõustuks, see oleks mõttetu toetaksin ka ettepanekut, et iga riiklik süsteem, ükskõik milline see ka, kui kallis see ka ei oleks või kuidas seda finantseeritaks, see on õigustatud süsteem niikaua, kui meil on võimalik tagada läbipaistvus. ja ma arvan, et seda on võimalik teha. muudatusettepanek kakskümmend üheksa veel kord. ma toetan seda, mida ütles härra esimees aga tahaksin veel ühe mõtte sellele lisada. praegusel hetkel on olukord selline, et me räägime direktiivist, mis näeb ette julgestustasud. aga olukord on ka selline, et meil tuleb lähtuda sellest, et järgnevatel kuudel teeb komisjon mõningaid ettepanekuid, mis otseselt puudutavad selle direktiivi kohaldusalasid, kindlasti tuleb midagi vedelike ja ka informatsiooni kohta. ja ma ei saa aru, miks ühelt poolt asjad käivad väga-väga kiiresti, kõik on väga selge ja nõukogu on nõus kohe kõik äh, vastu võtma siis, kui ta saab oma tahtmise, aga teiselt poolt, kui me räägime sellistest asjadest nagu meetmeid, äh, nagu kuidas meetmeid rahastada, siis äh, hakkab nõukogu protsessi pidurdama. ma arvan, et nõukogu peaks hakkama nüüd lõpuks aru saama, et parlament on võrdväärne partner õigusloomises protsessis ja mitte mingi jututuba, keda vahel võib-olla tuleks natukene kuulata. sellepärast tuleks äh, meil seda küsimust veel kord arutada ja kui nõukogu ei ole üleüldse valmis kompromissile minema või natukenegi järele andma, siis peaksime meie mõtlema sellele, kas äkki ei oleks mõistlik äh, need tulevikke direktiive ja äh, tulevasi direktiive, mis vastu võetakse, siduda selle praeguse direktiiviga, sellepärast et ei saa olla nõus olukorraga, kus meie peame ainult järele andma, nõukogu aga üldse mitte. suur tänu, härra Leitfried, eriti selle eest, et te leidsite nii diplomaatilised sõnad ja esimesel märtsil hääletama ja aprillikuus jõuab see raport täiskogule. suur tänu selle arutelu eest ja järgmiseks äh, esimene raudteepakett ja selle rakendamine. kallid kolleegid äh,, selles arutelus mängib koordinaatorite otsus jaanuarikuust väga tähtsat rolli, nimelt et me kutsuksime ka komisjoni selleks, et rääkida äh, esimesest raudteepaketist ja detsembrikuus komisjon võttis ju vastu ka teatise, mis puudutab raudteeturu järelevalvet. enne kui annan komisjonile sõna, ütlen, et tuleks siiski välja öelda ka seda, et see parlament ja see komisjon siin ei ole eriti rõõmus selle üle, kuidas raudteepaketti liikmesriikides on rakendatud. sellepärast äh, me ka selle arutelu komisjoniga päevakorda panime ja me tahame teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et tagada mm, kõikides liikmesriikides ka seadustest kinnipidamise. nii et kas härra Pascarelli on siin? härra Pascarelli, mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja tahaksin teilt teada, mida te kavatsete teha nende liikmesriikidega, kes siiamaani pole raudteepaketti kohaldanud? Thank you, Mr Chairman. The short answer to that is that uh, we have opened a series of infringement procedures against jah, uh, uh, lühike vastus oleks, et me lihtsalt uh, alustame rikkumismenetlust nende riikide suhtes, aga ma annan teile ka pikema vastuse kuigi me seda küsimust siin otseselt ei aruta, siis me, meie Euroopa Komisjon on vägagi kurb eilse, eelmise nädala Belgia rong, rongiõnnetuse tõttu. nüüd esimene raudteepakett ja selle ellurakendamine. teise ja kolmanda pak-, paketiga läbi viidud muutuste kujul nagu te teate, siis komisjon jälgib protsessi läbi äh,, läbi mehhanismi, mida nimetatakse raudteeseireks äh,. selle raames avaldame me pidevalt raporteid, viimane raport avaldati kahe tuhande üheksanda aasta lõpus. sealt raportist selgub, et on toimunud positiivsed arengud äh, raudteeturul kahe tuhande kaheksandast üheksanda aastani ning on kät-, äh, uuesti kätte saadud äh, üheksakümnendast aastast senini kadunud turuosa, see puudutab nii kaupu, ähm, äh, reisijaid kui reisijate teenuseid. aga siin on väga olulised regionaalsed erinevused, mis on eriti hämmastavad ähm, liikmesriikide puhul, kes liitusid Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandast aastast. üldised arengud raudteeturul on positiivsed, märgid näitavad, et raudtee roll järjest suureneb ja on, see on ka paremini integreeritud teiste tar-, transpordiliikide süsteemi. aga loomulikult praegune majanduskriis, mis on räsinud kahe tuhande kaheksanda aasta algusest maailma majandust, on väga tõsiselt mõjutanud ka kõiki transpordiliike, eriti raudteed. ja on ka paremini välja toonud olemasolevad probleemid. millised on need siis probleemid ja nõrkused? praeguses Euroopa raudteesüsteemis kõigepealt niinimetatud äh, finantsstruktuur. meie direktiivide, direktiivide kohaselt on liikmesriikidel kohustus tasakaalustada infrastruktuuri haldajate eelarve. infrastruktuur on sageli monopol ning peaaegu alati kuulub see ühel või teisel viisil riigile ja liikmesriikidel on kohustus öö, äh, tasakaalustada öö, äh, infrastruktuuri haldajate eelarve, mida infrastruktuuri haldajad ei saa erinevatest maksudest, peab öö, äh, hüvitama riik. et infrastruktuuri hooldataks korralikult, et seda arendataks, et see annaks korraliku, pakuks korralikku teenist, teenust tarbijatele see aga ei toimu üle Euroopa Liidu ja see on tõsiseks probleemiks ka äh, raudteeteenuste pakkumisel. infrastruktuuri on alafinantseeritud, terve rida liikmesriike ei ole suutnud välja tulla pikema perspektiivi plaanidega raudtee arendamiseks või ei ole suut-, ei ole suutnud ka Ähm, vastata infrastruktuuri ja selle tarbijate vajadustele. Äh, infrastruktuuri maksud on väga erinevad liikmesriikide vahel, tuleb tunnistada, et Euroopa õigustik on väga avatud, äh, jätab liikmesriikidele palju manööverdamisruumi ja me üritame liikmesriike aidata, andes neile nõu ja nii edasi. ja lõpetuseks sageli, mitte küll alati, aga sageli juhtub nii, et regionaalreisijate äh, transpordi puhul ei täideta ka hankereegleid äh, kas regioonide või riikide poolt. nii palju siis finantsstruktuurist, aga nõrkusi on teisigi. nõrkusi või objektiivseid fakte raudteetranspordi puhul siis. näiteks majanduslikud ja tehnilised äh, tõkked turule sise, sise, sisenemisel. Äh, raudtee on väga kapitalimahukas äh, tööstussektor, selles osas ei saa ju midagi ette võtta. aga peale selle on kõigile selge, et raudtee turu konkurentsitingimused on oodatust väiksemad, madalamad. ja suuresti tuleb see ebapiisavast äh, regulatiivsest järelevalvest. Euroopa Liidu direktiivid on paika pannud suhteliselt selged reeglid, aga liikmesriikide poolne ellurakendamine on olnud väga ebaühtlane ja just need regulatiivametid, eri, mis liikmesriikides vastavalt Euroopa õigustikule on tööle pandud erinevate nimede all, neile ei ole antud piisavalt pädevust, võimu, sõltumatust, et nad saaksid tõesti teha oma tööd korralikult, tagamaks võrdsed võimalused ähm, raudteeturul äh, ja et ja, ja et tõesti avataks konkurentsile nii kauba kui reisijate rahvusvahelised veod. kahe tuhande kuuendal aastal tuli komisjon välja üldise raportiga esimese raudteepaketi rakendamise kohta, see, seal kirjeldati üldiselt olukorda. meie arvates ei olnud üldraporti koostamiseks meil piisavalt infot äh, toona kahekümne viie liikmesriigi kohta. me äh, esit-, saatsime välja küsimustikke liikmesriikidesse, üritasime siis hankida väga üksikasjalikku infot selle raporti jaoks, koostöö liikmesriikidega oli hea ja seejärel otsustasime me kahese lähenemise kasuks, tegelemaks siis nende jätkuvate nõrkustega millest ma rääkisin. meil on siis need rikkumismenetlused, komisjon äh, aluslepingute valvurina, kaitsjana peab tagama selle, et parlamendi ja nõukogu õigusakte korralikult ka ellu rakendatakse. me äh, selleks, äh, et lahendada probleemid raudteesüsteemis, otsustasime me ka, et tuleks üle vaadata olemasolev õigustik ja vaadata, milliseid parandusi me võiksime sisse viia? niisiis, kõigepealt rikkumismenetlus ja teiseks siis olemasolevate õigusaktide parandamine. rikkumismenetluse poolt, poole pealt tuleb öelda, et juunis kaks tuhat kaheksa alustasime me rikkumismenetlust kahekümne nelja riigi suhtes kahekümne viiest, kellel üldse on raudteed Euroopa Liidus. see ei ole märk sellest, et meie õigustik on halb. ja seetõttu keegi ei austa seda. ma arvan, et nõukogu ja parlamendi, parlamendi õigusaktid on väga head, neid tuleb austada ja need rikkumised, mida me täheldasime liikmesriikides, riikides olid erinevad äh,, nende, need rikkumised olid ka erineva suurusega, liikmesriikide vahel on samuti suuri erinevusi ja olukord ei ole tõesti nagu nii väga sünge. oktoobris kaks tuhat üheksa äh, saatsime me nendest kahekümne neljast riigist kahekümne ühele uue äh, rikkumissüüdistuse. see tähendab seda, et ühe aasta jooksul seal vahepeal pidasime me väga intensiivset dialoogi kõigi liikmesriikidega. meie eesmärk rikkumismenetluse ajal ei ole ju tuua liikmesriike kohtu ette, vaid tagada, et liikmesriigid äh, rakendaksid ellu korrektselt ühenduse õigusakte seetõttu korraldasime me mitmeid koosolekuid, kus arutati võimalikke parandusi ka meie õigustikku, liikmesriikide praktikasse ja nii edasi. ja meil olid ka teatud tulemused. kolm liikmesriiki pääsesid sellest teisest faasist ja Äh, meie õi-, õigustik, õigustiku rakendusulatus on ju palju suurem kui tegelikult see rikkumismenetluse ulatus. millised olid siis rikkumised? kõigepealt infrastruktuuri maksude suurus ja struktuur. õigustik ei ole meil, süsteem ei ole meil eriti äh, hea nende välja arvut-, nende maksude väljaarvutamiseks liikmesriigid peavad paika panema reeglid äh, selle jaoks ja ka need maksud kokku koguma. tegemist on valdkonnaga, kus on väga suured erinevused liikmesriikide vahel. peamine reegel on, et see maks peaks öö, äh, öö, äh, hüvitama siis need marginaalsed kulud, mida näiteks iga rong äh, toob kaasa infrastruktuurile. aga neid makse tuleks koguda nii palju, et nii, äh, sellisel määral, et et äh, need ei ole liiga, liiga koormavad ja mitte ükski öö, sektori osa ei oleks välja jäetud. seda pole aga tehtud ja liikmesriike tuleb öö, selles osas noomida siis äh, stiimulite mehhanismid äh, äh, süsteemid, kus operaatorid ja infrastruktuuri haldajad vastutavad koos viivituste eest ja kompenseerivad kannatanutele selle eest kahjud koos. teine murede valdkond infrastruktuuri haldajate sõltumatus. me nimetame seda selle ameti sõltumatuseks, kes vastutab nende esmaste ülesannete eest. ehk siis raudteede olemasolu ja nende eest tasu küsimusena, küsimine, küsimine turul, turul, kui on ole-, kus on olemas ava äh,, avakonkurents, neid makse ei saa kehtestada üksus, millel puudub igasugune seos äh, raudtee-ettevõttega, sellepärast et tekiks impeerium ja, ja äh, ja tegija samas rollis, nii tekib konflikt, äh, huvide konflikt ja seetõttu reeglid peavad olema sellised, e, et ähm, keskfunktsiooni haldaja sõltumatus peab olema ähm, tagatud ja seda, sellest mitmes riigis kinni ei peeta. siin ei ole debatt mitte selles, et me vertikaalselt lööme lahku või integreerime ühiseks infrastruktuuri haldajaks äh, ja või see on osa raudteeettevõttest sest kui on tegemist totaalse lahususega, siis meil on olnud probleeme sõltumatuse puudumisega, põhifunktsioonide vallas. see on, see e, vahe tegemine on ülioluline komponent selleks, et korrektselt funktsioneeriks konkurentsiga avatud turg. kolmas murevaldkond on regulatiivorgani iseseisvus ja tema volitused ehk see imperaator regula- äh, regulaator kes peab muutma mängureegleid ühtlaseks kõigile väga tihti selle äh, see ei ole kas piisavalt sõltumatu sellepärast et ta on seotud mingi ministeeriumi või riigiorganiga kellele kuulub ka raudteeettevõte ja jälle äh, siin tekib huvide konflikt või tal ei ole piisavalt ressursse inim- ja finantsressursse selleks, et oma ülesandeid täita või mõlemat. ja ka siin pidime pöörduma mitme liikmesmaade poole, kuivõrd neil oli selles valdkonnas puudusi. ümbersõnastuse poole pealt ehk siis need tegevused, mida me oleme teinud selleks, et parandada seadusandlust, kõige esimene asi, esimene raudteepakett on, sai modifitseeritud ja teist modifikatsiooni modifitseeris kolmas variant. ehk seda kogu paketti on keeruline lugeda, ta on pihustatud erinevate seadusandlike aktide vahel, on hästi palju reegleid, mis tänaseks on vananenud, sellepärast et nad puudutasid üleminekuperioode, mis nüüd on läbi saanud, seetõttu meil on vaja ühtset äh, raudteekoodeksit, mis on pan-, vaja panna ühtsesse õiguslikku teksti äh, selle äh, kuue-seitsme erinevat direktiivi asemel, nii et asi oleks lihtsamalt tugev, äh, loetav ja kõik asjad koos. me tahtsime vältida dogmaatilist debatti mis on hästi põnev raudteekogukonna jaoks kogu Euroopas. me tahame tegeleda viie-kuue konkreetse probleemiga, mis on meie jaoks eluliselt tähtsad selleks, et tagada õiglast konkurentsi. Need küsimused on finantseerimine, kasutustasude teema, ehk siis eh, infrastruktuuri finantseerimine, selle eest tasude võtmine, eh, ligipääs teenusele, mitte niivõrd palju ligipääs ähm, raudteemahtudele või, eh, või, või raudtee infrastruktuurile endale, see ei ole võtmeküsimus. võtmeks on tegelikult viimane miil ligipääs teenustele, jaamadele, koostööjaamadele need tihti kuuluvad kas äh, valdavale operaatorile või infrastruktuuri haldajale kes ei ole totaalselt sõltumatu äh, peamisest äh, raudtee või siis vedaja ettevõttest ja see on üliraske uustulnukatel pääseda ligi teenustele mis on eluliselt tähtsad nende teenuse nende teenuse osutamiseks kas siis rongide vedujaamas tankimine koostamine mis iganes ja teema, mida me tahtsime puudutada, on seadusandjate võimustamine ehk siis parandada nende sooritusvõimet kogu Euroopas. ma olen peaaegu lõpetanud, millal me välja pakume selle? palun esitan küsimuse selle kohta volinik Kallasele homme pärastlõunal, seda tuleb ära otsustada, mis puudutab teenuseid, siis meie oleme valmis edasi liikuma. me ei taha paati üle koormata liiga paljude vastuoluliste teemadega, me tahame tegeleda sellega, mis on meie jaoks eluliselt tähtis, selleks et turg paremini funktsioneeris, funktsioneeriks. paralleelselt läheneme raudteele holistlikult. selle majanduslikud aspektid on muidugi üks asi, aga loomulikult me töötame interoperatiivsuse kallal, eh, vastastikuse aktsepteeritavuse eh, kallal, ohutuse vallas möödunud ja nüüd hiljutised hallesündmused on näidanud, et kuigi raudtee on jätkuvalt kõige turvalisem maismaatranspordi vorm, on võimalik enamat teha, tagamaks selleks, tagamaks seda, et ta oleks veel ohutum ja töötame ka selle nimel selleks, et taas elustada raudteevedusid põhilistes koridorides. suur tänu teile! aitäh härra pascali mind jätkuvalt hämmastab seda et esimesel äh, kahekümne esimese sajandi aastakümnel töötan äh, samade reeglite kohaselt mis pandi paika kahekümnenda sajandi esimesel aastakümnel aga noh nii need asjad on elan endiselt lootuses. härra Grosch, palun. jah, härra esimees, öelda on väga palju, aga üritan teha lühidalt. jah, ma tean, et teile meeldib mulle suukorvi pähe panna. kui ma seda raportit siin loen, siis näen ma, et väga paljudes riikides raudtee kuulub äh, Kaitseministeeriumi alla ja mitte Transpordiministeeriumi alla. nii et erinevates liikmesriikides üritatakse raudtee autonoomiat ja privileege säilitada ja mulle tundub, et seal on teenusepakkujad tähtsamad kui teenus, mida nad peaksid pakkuma. mulle ei meeldi üleüldse selle asja juures see, et äh, liikmesriigid on lepingupartnerid, kui hakatakse seadustele alla kirjutama ja kuidas meil oleks võimalik äh, tulevikus äh, usaldusväärset poliitikat luua, kui ta meiega parlamendiga suheldes üritab kogu aeg äh, mitte täita nõudmisi, mis on neile ette kirjutatud. sellepärast komisjoni ja parlamendi ülesandeks minu arvates on leida uusi vahendeid ja me peaksime väga palju loovust siin üles näitama selleks, et seda olukorda parandada. lepingute rikkumine. ma ei hakka siin arve korraldama, me teame ka lõivude probleemi, kolleeg Kraamer on seda väga selgelt ka seda välja toonud ja numbreid nimetanud, sõltumatuse küsimused, keerulised struktuurid ja nii edasi. nüüd tuleks meil küsida, kas praegused arengud aitavad olukorda parandada, kas liberaliseerimisega on võimalik tagada suuremat julgeolekut ja nii edasi. kas see on võimalik, ma ei oska sellele küsimusele vastata me peaksime olema võimelised ka kontrollima, kas meie seadusandlust on võimalik rakendada ja meil peaks olema võimalik näha, kas äh, liikmesriikides on seadusandlust rakendatud ja kui mitte, siis meil peaks olema võimalus midagi ette võtta. nii et olukord praegusel hetkel on täiesti absurdne. kõigepealt tuleb meil hoolitseda selle eest, et see, mis on vastu võetud, leiaks ka rakendamist ja pärast seda tuleks meil paika panna prioriteedid. ja minu jaoks ei ole prioriteet mitte see, et me räägime siin ainult Belgia ähm, rongiõnnetusest, vaid üleüldse minu jaoks on prioriteediks äh, interoperatiivsus ja julgeolek. ma arvan, et me peaks mitte alati otsima ainult äh, süüdlast ja siis hakkama alles Euroopa tasandil midagi ära tegema. ei, me peaksime juba varem vahetama kogemusi ja ka tehnika valdkonnas koostööd tegema selleks, et kohe hakata turvalisust paremalt paremini tagama. meil on vaja juba homne päev hakata rääkima Euroopa võrgustikust äh, selleks, et olukorda parandada. see on kõik, mida mina tahtsin öelda, ma loodan, et komisjon ja parlament äh, jätkavad vankri lükkamist ühes suunas ja et me oma allkirjadega näitaksime, et me teame oma vastutust jah, nii-öelda ka siis, kui me pidasime oma ähm, leinaminutit, me olime diplomaatiliselt pettunud, et mõned Belgia väljaanded äh, liiga kiiresti hüppasid, äh, liiga kiiresti tegid järeldusi, kui meid mingeid tegelikke andmeid ei olnud. härra Elka Traumi, meil on veel kolm sõna võtta, sõnavõttu, meil on üheksa minutit liikmed, jah, loomulikult eh, teil on isu midagi öelda, aga meil saab olema ka suuline küsimus ja ma jätan teile piisavalt aega täieliku diskussiooni pidamiseks, kui see toimub. härra El Kadraoui. aitäh, härra esimees. siin on paar, tõesti väga palju rääkida, ma piirdun vaid pahe, paari elemendiga. kõigepealt raudteeseadusandlust. Äh, siin on kaks võimalust, kõigepealt vaadata, kuidas üle võeti seadusandlus ja hinnata seda selle kohaselt või võime vaadata eesmärke, mida püüame saavutada selle seadusandlusega ja püüda saavutada siis seda. Äh, teisest, teist aspekti silmas pidades, mis puudutab äh, turuosa kaubaveos, üheksakümnendatel see langes, viimastel aastatel on stabiliseerus, stabiliseerunud ja viimased arvud pole eriti head. mis puudutab reisijate vedu, siis seadusandlus siin eriti ei kehti, seega küll aga on reisijate vedu natukene kasvanud. ehk siis küsimus, mis ma teile siin esitan, on see, et hea küll, turu avamine kaubaveole ja seda ma toetan, aga mis määral on see tegelikult, on see muutnud raudteesid konkureerivamaks sellel turul? kas tänu sellele, et me ei ole piisavalt seadusandlust äh, rakendanud või läheb asi palju kaugemale. mina olen alati viidanud sellele, et raudtee konkurentsi ei tohiks piirata vaid turu avamisega, vaid pigem tuleks seda näha koos interoperatiivsusega. härra Kross just mainis seda ka ise, see on ülioluline teema. ja koostöös ka investeerimismehhanismidega luues suuri kaubakoridore, mis võimaldaks äh, ühe äh, transpordiliigi äh, kasutamist, seda põhivahendina pidades, enne kui me läheme kaugemale, eriti reisijate veos, peame alustama sellega, et vaatame hoolikalt tagajärgi. räägime siin avaliku hüve pakkumisest ja see on väga delikaatne teema, me peame olema hästi ette valmistatud Euroopa tasandil selleks, et aktsepteerida kriitikat et võib-olla töötingimused halvenevad, ohutus väheneb tänu sellele, et turg avaneb ja lõpuks eesistuja, esimees äh, rahvusvahelisi järelevalveasutusi tuleb hoolikalt silmas pidada. Need, kes turutööd reguleerivad, kui ka äh, riiklikud võimud, äh, kes jälgivad süsteemide ohutust ja interoperatiivsus ja võib-olla siin võiks mängida Euroopa Raudteeagentuur suuremat rolli. Grammar, kaks minutit, palun jah, me kõik teame, et äh, raudtee on äh, viimane natsionalistlik impeerium, mida suurem osa liikmesriikides, millest suurem osa liikmesriikides ka kümne küünega kinni hoiab. aga me oleme olnud ka edukad, me teame, et äh, liberaliseerimine tõi väga palju positiivset nii lennuliikluses kui ka maanteetranspordis ja mina ei peaks ju olema rohelisena kindlasti selle poolt. kaubaveo puhul riigid, mis ennast ette valmistasid, nagu Holland, nelikümmend protsenti, Poola kolmkümmend protsenti, protsenti, Ühendkuningriik kuuskümmend protsenti, Saksamaa kakskümmend viis protsenti. nii palju tõusis kaubavedu ja need riigid, mis lõpuni sõrgu vastu ajasid, olid kaotajad. Prantsusmaa tulemus oli miinus kakskümmend kaheksa protsenti. kui te tahate veelgi selgemaid arve, siis mul ei ole neid võimalik teile esitada, ma ütlesin seda ka prantslastele Te kaotasite töökohti, transport läks maanteele sellepärast, et ei olnud midagi valmis tegema looduses, et olukord läheb paremaks, aga ei, olukord läks hoopis halvemaks. ma arvan, et neid, nende arvudega tuleb arvestada. sellepärast, et täiesti selge on see, et tuleb viia kaubavedu raudteele. kui kui me ei ole valmis järgi andma, siis läheb kõik untsu, seda oli väga selgelt näha praegu Berliinis, see, mida ei olnud võimalik saavutada pommidega Teise maailmasõja ajal, seda tehti lõpuks ära trammiteedega. me peame siiski hoolitsema selle eest, et infrastruktuur jääks äh, avaliku sektori kätte ja et äh, ülesandeks ei oleks seal kasumit teenida. ja ka Belgias võib täpselt samamoodi öelda, et kui rongijuht äh, punast tuld ei näe, siis peaks olema meil tehnika, mis selle rongi kohe peatab. see tehnika on tegelikult olemas, aga seda ei kasutata, nii et äh, sellised avalikud transpordivõrgustikud ei peaksid olema surve all, et nad teeniksid kogu aeg kasumit sellegipoolest küsimus komisjonile, te peate lõpuks midagi tegema, teie, teie kohustus on äh, lepingutest kinnipidamist kontrollida, aga mida te olete ära teinud? Te räägite, et kahekümne viies riigis on meil raudteeettevõtted ja kahekümne neljas neist ei peeta sätetest kinni. nii et kus on teie teod, mul on sel-, siiski tunne, et kasutatakse ära igasuguseid trikke selleks, et kasutada vedureid, mis on äh, keelatud, me teame näiteks, et Prantsusmaal on pandud kinni kakskümmend erinevat äh, rongikanalit, mida ka tegelikult ei kasutata, nii et seadusi rikutakse ja mitte keegi mitte midagi ette ei võta. meie siinkohal küll räägime oma muu-, suud villi, aga sellest mitte midagi ei juhtu, nii et tahaksin nüüd komisjonilt teada saada, mida te täpselt kavatsete teha. lõpuks, proua Duran, kui te jõuate lõpetada ennem poolt ühte, oleksin ma väga tänulik. suur tänu. ma tooksin siia sisse paar uuemat kommentaari. kui kakskümmend neli liikmesriiki on rikkunud õigusakte, on asi tõsine. mul on siin küsimus. loomulikult on meil olemas see esimene pakett ja selge on see, et liikmesriigid ei ole täitnud oma kohuseid, sõltumatud regulaatorid ei ole saanud ka oma kohuseid täita seetõttu eh, ja ei ole tagatud, et regulaatorid oleks eh, tõe, tõeliselt eh, sõltumatud. samuti peame me hindama kogu protsessi tulemusi. reisijate arvu suurenemine näiteks. seda tuleks arvesse võtta ilma või koos liberaliseerimiseta, samuti on kaubaveomahud liikmesriikides ju erinevad me räägime siin ka suurte, suurest ettevõtete kontsert-, suurettevõtete kontsentreerimisest, mida me siis soovime, kas me soovime üle-euroopalist tohutut ettevõtet või soovime väiksemaid ettevõtteid, kes parandaks ka kvaliteeti? niisiis, selle pak-, paketi puhul oleks viimane aeg minema, minna kaugemale liberaliseerimisega aga ma ei tea, kas see aitaks kaasa ka reisijate transpordile. me peaksime endalt küsima, kas mitte neid kolme paketti ei peaks täielikult muutma. et me peaksime rohkem kaupu, aga me ei hävitaks avalikke teenuseid jah, me esitame ju suulise küsimuse ja arutelu toimub parlamendis. niisiis, te saate oma viha seal väljendada. aga komisjonile ütlen, et öö, äh, meie komisjonis on väga palju ärritust selle üle, kuidas on halvasti rakendatud seda paketti, kuidas juhitakse meie raudteesid. Äh, kuidas käituvad liikmesriigid, kes kirjutavad õigusaktile alla, aga siis, nagu härra Kraamer ütles, annavad oma parima, säilitamaks see natsionalistlik lähenemisviis. seda te kuulete ka arutelu jooksul, ma arvan, ja kui, kui me oleme esitanud suulise küsimuse. suur tänu, härra Pascarelli, et te siia tulite ja meile infot andsite aruteluks. kolleegid, muude küsimuste all ühtegi küsimust ei ole. ma mõ-, ja ma mõistan ka, et ka komisjon on frustreerunud selles küsimuses. igatahes meeldetuletuseks järgmine koosolek toimub äh, esimesel märtsil, esmaspäeval Brüsselis. meil on ainult ühe pärastlõunane koosolek, suur tänu ka tõlkidele